Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad, kallid kolleegid. ma tahaksin meie esimese kuulamisega algust teha ja ma läheksin kohe üle oma emakeelele Te. ma tervitan teid kõiki. me alustame täna tööga avalikkuse ees ja silmis vanadokumentide teemal. lähtedokumendid on väljastatud kaheteistkümnendal septembril, ma loodan, et kellelgi pole meie päevakava vastu, ma ei näe, et keegi oleks, sellisel juhul tahaksin teha mõningad põhimõttelise loomuga märkused. me töötame kaheksateistkümnesse keelde, igalühel on õigus rääkida emakeeles, kusjuures dokumendid on meil muidugi inglise keeles. teiseks väljastasime kolleegidele dokumendid, see tuleb neil endal välja trükkida ja kaasa tuua, siin neid koha peal ei jagata. kolmandaks, tänane istung kantakse üle veebipõhiselt. aadress on teil äh, selle kohta olemas ja igaüks, kes räägib, äh, võet-, äh, tema nägu võetakse pildile. Nende tehniliste märkuste kohta tahaksin küsida, kas koordinaatoritel on täiendavaid soove? ei näe ja palun, härra Rosati, EPP koordinaator. Just to make a formal jah, tahtsin lihtsalt teha ametliku märkuse, et me ei ole kokku leppinud kõnelejate nimekirjas ja ma saan aru, et äh, esimees otsustab selle üle ja ma tahaksin lihtsalt öelda, et see, mille osas me täna kokku oleme leppinud, peaks jääma erandiks niikaua, kuni me jõuame äh, kokkuleppele kõnelejate nimekirjas siis vastavalt fraktsioonidele. aitäh, härra Rosati. ma võtsin selle soovi teadmiseks, kuid te öö, arvestama seda, et mina kui esimees pean tegutsema neutraalsena. me oleme leppinud kokku, et pärast esimest kuulamist mõtleme me kõnelejate järjekorra üle järele või kas te tahate, et me praegu algataksime põhimõttelist diskussiooni selles osas? aitäh, härra esimees, mis puudutab päevakorda. kahjuks oli mul alles täna hommikul võimalus see sekretäriaadile edastada ja sellepärast ma tahaksin paluda, et erandkorras tuldaks minu palvele vastu, aitäh kui ma õigesti aru saan, siis ma saan aru, et teie ei ole dokumente saanudki. kõneleja ilma mikrofonita. hästi, nüüd ütleb härra esimees minna päevakorras Eh, sissejuhatava päevakorrapunkti juurde, ma tahaksin tervitada kolleege, ajakirjanikke, kes siin on täna kohal. meil on väga hea meel, et teil on võimalus osaleda meie esimesel sisulisel istungil selleks, et meid tutvustada meil Panama paberite tagamaid. loomulikult kuulsime me siin ka uudiseid Bahamalt, me kavatseme ka Bahama küsimusega tegeleda ja keegi, kes juba ammu töötab Euroopa Parlamendis, selline nagu mina, et ma mäletan väga selgelt, kui me kahe tuhande neljandal aastal kuulasime volinikkandidaadi Kröösi kahe tuhande neljandal aastal ja kui ta öö, äh, näitas ära oma majanduslikud huvid ja seal ta loetles üles, millised firmad ja milles oli tema osalus kümme aastat varasemalt. veendunud parlamendiliikmena tahaksin väita, et ta valetas meile juba toona. me ei jäta seda uurimata, see on meie uurimiskomisjoni töövaldkonda kuuluv küsimus. kui me oleksime teadnud, siis ei oleks tal õnnestunud napi häälte enamusega kakskümmend neli kahekümne kahe vastu saada volinikuks. kuid ma tahaksin tervitada täna siiski eeskätt ajakirjanikke Fredrik Obermeier Süddeutsche Zeitungist, kes on, tuleb meiega videoühendusse, siis Belgia ajakirjanik Kristol Kreriks siis Oliver Zilman, Lemartin Dimanche'ist Šveitsist, siis Julia Stein ja Jan Strotšik äh, Põhja-Saksa raadiojaamast Saksamaalt ja Minna Kross äh, Soome äh, teleraadiojaamast. tervitan teid, tere tulemast. ma tahaksin loomulikult teada, tänada teid teie töö eest ja selle eest, et täna siia tulite meie jaoks on tehtud väga tähtis töö ära, eriti maksuküsimustes on see oluline, et äh, rahapede, äh, pesu, maksudest kõrvalehiilimine riiklikul ja suurettevõtete tasandil on leidnud juba uurimist, kuid mitte üksikisiku tasandile ja see ei ole jõudnud öö, äh, poliitika päevavalgusse. me tahame täna selle kuulamise käigus mõista, kuidas uurivate ajakirjanike konsortsiumi ühendus e, on töötanud, me tahame teada teie uurimistegevuse tagamaid, me tahame teada, e, e, mis on Panama paberites seda, millega võiksid olla laiemad tagajärjed ja me tahaksime teada, millised seadusandlikud ettepanekud on teil meile teha. loomulikult, aga see, milline on vahendajate roll, olgu need siis pangad, advokaadid või Fossa Conseca äh, Panama institutsioonid. me tahame kuulda sedagi, millised ootused on teil Euroopa Parlamendile kui ka seadusandjale meil on ülesanne, see on meile antud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunis Euroopa äh, Parlamendi poolt uurida, millised funktsioonid, millil, kuidas olid Euroopa Liidu liikmesriigid ja teised institutsioonid Panama paberitega seotud, milliseid seadusandlikke akte nad rikkusid ja loomulikult tahame me pöörata erilist tähelepanu äh, rahapesule, maksudest kõrvalehiilimis, hiilimisele, pankade tegevusele, selle tegevusele, selle kõiges kaasaaitamises. tahaksin öelda sedagi, et nõukogu juriidiline teenistus kelle, millele tugineb Äh, meie uurimiskomisjoni õiguslik alus kirjeldab õigusi, äh, nende õiguste kasutamine on veidi vähe aegunud ja me ei ole saanud ei nõukogult ega kelleltki teiselt öö, äh, mingeid täiendavaid juhiseid, me loodame, et meid selles tegevuses ei takistata. ma leian, ma loodan, et et äh, Moskovitši äh, kui volinik ja, ja Jurova äh, toetavad meid ja aitavad välja töötada täiendavaid reeglistikke selleks, et praegu õhukesele jääl rajanev Korbeti raport leiaks tugeva õigusliku aluse. meil on õigus komisjonil öö, laiali saata, kui selleks peab olema põhjust, me võitleme selle eest, et meie uurimisõiguse alast valdkonda laiendaks ka tulevikus ja see vastaks tegelikult ka Rahvusparlamendi vastavatele sätetele. kui ma vaatan nüüd kella, siis ma tahaksin öelda veel seda, et meil oli kaks koordinaatorite kohtumist selleks, et tänast äh, istungit ette valmistada. me oleme algatanud äh, paar uurimist, me muidugi tutvume ka takse üks ja kaks komisjoni poolt tellitud uurimuste ja nende tulemustega, kuid kuidas see saab täpselt olema, ei ole veel lõplikult otsustatud. vana komitee on kohustatud ol-, olema oma töös läbipaistev. me teeme vastava veebilehekülje ja selles me toome ära kogu olulise informatsiooni. kõik kuulamised ja istungid toimuvad meil äh, veebiülekandega, nii et igaüks saab neid jälgida. kõigepealt, äh, nagu me oleme ka juba kokku leppinud, äh, kolleeg Rosati juba tõstatas täna siin selle probleemi, täna on meil viis esinejat Brüsselis, üks esinejatest ühineb meiega videokonverentsi teel. me alustame kahe varem salvestatud videosõnumiga. Need, need on sõnumid, mis ajakirjanikud, kes täna tulla ei saanud, nende sõnum on trükitud. sissejuhatuseks on seitse minutit, pärast sissejuhatust see seitse minut on igal esinejal toimub eh, komitee liikmete arvamuste vahetus, küsimused, mida me esitame, me esitame neid viieminutiliste plokkidena, vastavalt koordinaatorite ettepanekule võib küsimus ise kesta maksimaalselt minuti ja kui aeg võimaldab, siis lubatakse ka eh, esitada täpsustavaid küsimusi, sellepärast ma soovin, et teie küsimused, aga ka vastused oleksid võimalikult täpsed ja ma loodan, et mina kui esimees ei pea sellesse protsessi sekkuma. me alustame salvestatud videosõnumitega, Gerhard äh, Vail ja Marina Prokat, Prokat äh, äh, Vail on rahvusvahelise uurivate ajakirjanike konsortsiumi esimees ja tema töökoht on äh, Washingtoni ringkonnas. loomulikult saab olema ka äh, meiega, meile es-, loomulikult esineb meile ka Fredrik Obermeier, kes on äh, selle äh, Panama paberite kohta käiva raamatu autor. nii ja palun käivitame video. Wo muss ich drücken? Ja. Washington DC ma töötan Washingtonis ja meie töö seisneb selles, et me ühendame üle maailma äh, ajakirjanikke. minu nimi on Gerald Ryle, ma olen rahvusvahelise uurivate ajakirjanike konsortsiumi direktor, me asume Washingtonis, Columbia ringkonnas ja me ühendame uurivaid ajakirjanikke üle kogu maailma umbes aasta tagasi meie Saksa meediapartner Süddeutsche Zeitung Äh, pöördus meie poole üheteist koma viie miljoni dokumendiga, mille nad olid anonüümselt saanud. Need dokumendid puudutasid äh, Panama äh, õigusfirma Mossack Fonseca neljakümne aasta pikkust tööd ja mida meie tegime, me ühendasime seitsekümmend seitsmekümne kuue erineva riigi ajakirjanikud, tõime nad kokku ja palusime, et nad tegeleksid nende dokumentidega. see, mille me äh, välja selgitasime, šokeeris lõpuks kogu maailma. tuli välja, et üle saja neljakümne valitud ametniku omasid offshore firmasid, muidugi kõik, mis me leidsime, ei olnud sugugi illegaalne või vale, aga see oli kindlasti kõige suurem kogu informatsiooni maksuparadiiside kohta, mida kunagi oli nähtud. ja nüüd äh, näeme, et kodanikuühiskond on hakanud reageerima meie leidudele äh, ja parlamendi kuulamine on üks äh, nendest reageeringutest. me arvame, et ajakirjaniku kohustus on päevavalgele tuua selle, mis on valesti tehtud ja nüüd võib kodanikuühiskond kaasa rääkida ja astuda järgmised sammud, mida nad õigeks peavad. aitäh. nüüd peaks tulema alla Obermeieri sõnum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 asejuht ja mul on väga hea meel, et Panama dokumentide informaator meiega kõigepealt äh, ühendust võttis ja alguses ta ütles lihtsalt, et äh, tere, mina olen John Doe ja kas teid huvitavad andmed ja kui ma seda lugesin ühel talveööl umbes aasta tagasi, siis ma mõtlesin, et see on päris huvitav, et äh, tegemist on äh, sala offshore firmadega ja et andmed on alati huvitavad, aga siis tuli välja, et tegelikult oli selle taga palju rohkem, see kõik muutis mu elu ja minu kolleegi Frederik Obermeieri elu kõigest paar kuud hiljem tegime koostööd uurivate ajakirjanike konsortsiumiga reporteritega üle maailma ja tegemist oli kõige suurema ajakirjanike ko koostööga siiamaani ja tegemist ei olnud mitte ainult andmetega, vaid tegemist oli kõige suurema lekkega ajakirjanduses, kaks koma kuus terabaiti ettevõttesiseseid emaile, dokumente, lepinguid äh, pangaandmeid ja isegi passide koopiaid ja see näitas, kuidas poliitikud, kurjategijad ja isegi ja tuhanded maksudest kõrvalehoidjad oma jälgi peidavad ja suured pangad lõikavad sellest kasu. tuli välja, et üle seitsmekümne eel-, riigipea olid äh, kaasatud äh, kui me olime selle kõik avaldanud, siis see va-, tulid meeleavaldused ja näiteks Islandi peaminister pidi isegi tagasi astuma. kogu maailmas uuriti seda ning me loodame, et Euroopa Parlament äh, toob veelgi rohkem valgust äh, sellesse salajasse paralleelsesse maailma, kus superrikkad ja võimsad äh, Äh, maksudest kõrvale hoiavad ja pööravad ähm, seadusi nii, nagu neile sobib. see on vale, see tuleb lõpetada. reeglid peavad kehtima kõikidele, äh, ka superrikastele, keda on üks protsent umbes, samamoodi nagu meile teistele, üheksakümne üheksale protsendile. ilmselgelt demokraatia on siin kaalul, sest inimesed kaotavad usu demokraatiasse, me teame, mis juhtub siis, kui demokraatia on kadunud siis hakkavad inimesed hääletama nende poolt, kes pakuvad lihtsaid lahendusi, nad hääletavad populistide, rassistide, fašistide poolt. nii et ma soovin teile palju edu ja kindlat kätt sellel uurimisel. finantstööstuse rahvusvaheline lobi teid kohe kindlasti ei armasta selle eest, aga see on tähtis, mitte ainult Euroopa jaoks. aitäh teile ja tervitused Ann Arborist Michiganist! Äh, suur aitäh! me oleme kahe mõne härra hinnangu ära kuulanud, meil on loomulikult väga hea meel, et nad tulid meie ette esinema, ehkki siis kaudselt tehniliste vahendite abil. ja nüüd me läheksime kõnelejate juurde, meil on viis esinejat, esimene neist liitub meiega Skype'i teel me peaksime eeldama, et ta saab vastata ka küsimustele ja ta saab olema Skype'is kogu istungi vältel. ja nüüd palun äh, Fredrik Overmaier. Nad ei ole omavahel sugulased, äh, Bastian Obermaieriga ühe nimes on I ja teises on Üpsilon. me alustame härra Obermaieriga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 aitäh, härra Obermaie. ma saan aru, et ta ei kuule meie küsimusi praegu. praegu ühendus puudub. härra Obermaier, kas te kuulete meid? aitäh, härra Obermeier. kas te olete meiega ühenduses, kas te kuulete mind, ma näen teie pilt, teie nägu, mis on ilmselt nagu foto. kui me praegu teiega ühendust ei saa, siis me võtame teiega hiljem ühendust, see on tegelikult uus tehniline lahendus meie jaoks siin Euroopa Parlamendis ja mulle tundub, et asi päriselt ikka ei toimi kas ma tohin paluda, et te jääksite kohale, et me saaksime tagantjärele teie küsimusi esitada. nüüd ma jätkaksin ja annaksin sõna järgmisele ajakirjanikule. ta istub siin esimeses reas, tegemist on Christoph Kleeriksiga, ta on Belgiast, esindab ajakirja Knack Magasin. tal on seitse minutit et äh, teha oma avaldus. tere tulemast, härra Kleriks! tere hommikust, daamid ja härrad, aitäh kutse eest ja ma seitsme minuti jooksul räägin teile uurimistest Belgias. tegime koostööd KNAK-i, Detaidi, Lesuaari ja muu vahel, Mau vahel ja meil on, vaatasime üht-teist koma viit miljonit dokumenti läbi ja vaatasime, kas need on kuidagi Äh, seotud Belgiaga, leidsime, et seal oli seitsesada kolmkümmend kaks belglast või Belgia residenti ja nad tegid koostööd üle tuhande neljasaja äh, offshore firmaga, ma ütlesin belglased ja Belgia residendid, sellepärast et sealhulgas oli ka hollandlasi ja prantslasi, kes elavad Belgias. ja PVA oli Briti Neitsi saared ja Panama olidki kõige populaarsemad äh, paks, maksuparadiisid ja tõesti Mossack Fonseca äh, ka olid nad samamoodi seotud ja me nägime, et need inimesed äh, elasid põhiliselt Brüsselis ja Antwerpenis, kes olid offshore firmadega seotud ja nad olid nendes firmades aktsionärid või neil oli Äh, advokaadi kaudu ühendus või nad olid direktorid ja me nägime, et üle kaheksakümne otsesest, otsest kasusaajat oli. me nägime, et äh, firmad asutati seal sellepärast, et maksud on madalad ja teine asi, mis oli võib-olla veelgi huvitavam teie jaoks, et oli võimalik offshore firma asutada anonüümselt, nii et äh, sa ise ei jää radarile nii et me nägime, et äh, meil oli peaaegu kaheksasada inimest kaasatud ja see näitab, et tõesti lekitatud dokumendid olid tähtsad. tegemist oli siis esimese korraga, kus me nägime, et kes on need tõelised kasusaajad äh, Äh, kes olid need direktorid, äh, akt-, põhilised aktsionärid, kelle nimesid tavaliselt me midagi ei kuule. tegemist oli Belgia kõige rikkamate perekondadega, mida me oleme varem näinud ka teiste lekete puhul, Luksemburgi ja Šveitsi lekete puhul ja kui me neid andmeid uurisime, siis me nägime, et millised need belglased ja Belgia residendid olid, kellel olid offshore ettevõtted et ja meid ei üllatanud see, et väga palju oli neid, kes töötavad finantsalal, aga samamoodi teisel kohal oli teemanditööstus, äh, mida väga palju artiklites siis ka kajastati. teemanditööstus on sektor, äh, mis tuli väga selgelt välja ka Šveitsi lekete uurimisel nii et need kuuskümmend viis inimest, kes teemanttööstuses on tegevad ja kellel oli offshore ettevõte, nende puhul oli väga huvitav see, et nad olid selle ettevõtte loonud pärast kahe tuhande teist aastat, kõige rohkem siis kahe tuhande neljandal aastal ja kui vaadata, kuidas nad Monsac Fonsecaga ühendusse said, siis tihti Šveitsi pankade kaudu. nii et kui me vaatame vahendajaid ja seda, millist rolli nemad mängisid, siis me nägime, et siin oli alati kaks kurssi, üks läks läbi Luksemburgi, teine läks siis läbi Šveitsi, nii et need olid äh, nii-öelda need rändeteed. siis äh, Texia juhtum, te teate kindlasti, et Texia oli Belgia-Prantsuse pangagrupp, neil oli äh, ka filiaal Luksemburgis Eh, nad ol-, mis oli seotud Experta Corporate Trust Service'iga, see Experta oli siis Luksemburgi ettevõte, mis oli samamoodi vahendaja siis lõpp äh, kasutajate ja Mossack Fonseca vahel ja väga huvitav oli näha, et äh, ähm, eksperta uuringute tulemusel äh, oli kõige tähtsam ettevõte, mis lõi offshore ettevõtteid, nimelt üle tuhande viiesaja aastate jooksul siis äh, eelmisel nädalal, kui me KNAK-is äh, kirjutasime artikleid pahamaa äh, dokumentide kohta, siis tuli välja, et oli Texia grupist veel üks ettevõte, mis oli seotud siis pahamaa saartega ja vahendajaks oli Šveiti ettevõte. ja tuleb välja, et Experta mängib ka pahamaa leketes nüüd rolli nagu ma ütlesin teile, ekspert oli osa Dexia grupist äh, Luksemburgi riikliku panga kaudu ja võib-olla huvitav oleks teada veel ka seda, et äh, maksumaksjate äh, raha äh, Belgias haldasid nemad, seda kasutati siis selleks, et luua äh, offshore-ettevõtteid. väga paljud äh, lekitatud dokumendid näitasid, et eksperta oli kaasatud. näiteks üks väga huvitav dokument oli üks äh, kontaktinfo raport, äh, mille oli Mossack Fonseca kirjutanud ja nad näitasid, et nad olid ühenduses, see dokument näitas, et nad olid ühenduses siis ka peakorteriga Brüsselis. siis oli üks email, kus eksperta ütleb, et et kõiki teenuseid pakutakse vastavalt kohalikele ja Euroopa Liidu maksuseadustele ja see on vastus, mida me saame tihti, kui me ettevõtteid või siis ka üksikisikuid vastandame oma uuringu tulemustega. siis Fortise pank äh, mängis täpselt samamoodi rolli offshore ettevõtete loovimisel Oh, Intertrust oli üks ettevõtteid, kui me võtsime nendega ühendust ja tõime mõned üksikud näited ainult välja dokumendist, mis me leidsime, siis nad ütlesid, et äh, kui meie olime Fortise haldusnõukogus, siis meie äh, ainult umbes tuhande, umbes tuhande inimese raha haldasime offshore ettevõtete kaudu nii et tegelikult need Mossack Fonseca lekked näitavad, et see tegemist on jäämäe tipuga ja tegelikult on palju rohkem meil neid offshore-ettevõtteid. nii, mis oli nende artiklite mõju, mida me avaldasime Belgias. esiteks, Maksuamet on alustanud uuringuid selle seitsmesaja kolmekümne inimese puhul, kes on meie nimekirjas, on nüüd kakssada kolmkümmend üheksa uurimisjuhtu äh, avatud äh, Belgia Maksuametis. teine mõju, Belgia parlament on samamoodi kokku kutsunud uurimiskomisjoni selleks, et Panama dokumente uurida. selle kõrval Belgia valitsus on alustanud läbirääkimisi Panamaga selleks, et leppida kokku maksuinfo vahetuses ja neljas tähtis punkt, nimelt äh, Brüsseli äh, prokurör on samamoodi alustanud uuringut äh, selles küsimuses, kuid kahjuks nad ei saa seda praegusel hetkel kommenteerida üksikasjalikult ja seitsme minuti kokkuvõtteks äh, lihtsalt äh, aitäh teile, palju edu ja toon välja selle, kui tähtis on informaatorite kaitse Euroopas, sest ilma informaatorita me ei istuks siin, me ei saaks rääkida ei Luksemburgi leketest ega ka Panama dokumentidest äh, ja võib-olla ka Bahamaa lekkeid ei oleks avaldatud, nii et palun, kallid kolleegid Euroopa Parlamendis, hoolitsege selle eest, et informaatorid saaksid seda infot ka tõesti edastada aitäh! suur aitäh! ja viimane moment on meile eriti oluline, et äh, teavitajaid ka oleks ja ma arvan, et äh, see on meie eesmärk, et parandada teavitajate tingimusi, sest kui neid poleks, siis me ei saaks sageli ligi öö, öö, andmetele, mis takistavad õiglast maksustamist. suur aitäh ja järgmisena annan ma sõna Oliver Silmanile, kes on pühapäevalehe Le Matin Dimanche esindaja, tema on Šveitsist. suur tänu, austatud parlamendiliikmed, ma tahaksin teile ühest konkreetsest juhtumist rääkida, ma ei taha teile statistikat tuua, vaid lihtsalt ühte äh, huvitavat lugu rääkida, mis võiks olla huvipakkuv ka Euroopa Liidu uurijatele. räägin äh, Küprosest ja Šveitsist. Küpros on ju äh, Euroopa Liidu liikmesriik ja Panama paberid või dokumendid tõid välja seda, et äh, Küprose offshore tööstus on väga läbipaistmatu ja väga sageli äh, äh, ei olnud selge, kes oli tegelikult offshore firmade äh, omanik, äh, sageli kasutati libadirektoreid, volitusi äh, ja kasutati ära seaduseauke Šveitsis. ma tahaksin rääkida sellest, mida te ilmselt juba olete kuulnud paremal sellel pildil on härra Sergei Roldugin, see on üks kõige lähemaid äh, härra Putini äh, sõpru, äh, ta on Putini esimese tütre ristiisa, nad on juba üle neljakümne aasta tuttavad ja tal on tohutud rikkused. teine mees siin pildil on härra Kovaltšuk, ta on Putini erapankur ja kahe tuhande neljateistkümnendast aastast kehtivad temale sanktsioonid. mis siis on juhtunud? härra Kovaltšuki pank, Bank Rossija äh, avas Panamas offshore firma äh, Roldugini nimel, Roldugin on tšellist, me ei tea, kas ühel äh, tšellistil on vaja Panama äh, kaudu äh, offshore firmasid või mingeid varifirmasid ajada äh, aga Panama lihtsalt müüb neid varifirmasid. nüüd äh, pank Rossija on see pank, mida juhib härra Kovaltšuk ja selle äh,, see firma, mille ta avas, oli ostnud Mossack Fonseca. nüüd Panamaal olid pangaarved Küprosel raha liikus tegelikult Küprosesse, aga tegelik vara haldaja oligi Küpros, Küprose pank, kuigi nad soovisid ise äh, kuidagi äh, nagu äh, tahaplaanile jääda, siis nad palkasid Šveitsi juristid, kes tegid kõik need äh, lepingud ja see ja korraldasid kõik dokumendid härra Rolduukiniga ja kui nüüd Panama Papers hakkas uurima, mida need ettevõtted tegelikult olid teinud, siis tuli välja, et praktiliselt eh, see muusik Rolduukin, tema ei ole midagi selle rahaga teinud, ta on eh, nii-öelda fiktiivne omanik nende kontode puhul ja firmade puhul. kes siis asju ajasid, Šveitsi juristid ja härra Kovaltšuk ja nendele firmadele, mis oli ostetud, äh, liikus tohutult igasuguseid kahtlaseid laenu, sadu miljoneid dollareid laenulepinguid äh, tuli välja Panama dokumentide kaudu. seda raha äh, liigutati edasi või laenati edasi meie arvates väga kang-, kahtlastele isikutele, firmadele, näiteks me nägime, et raha läks äh, hotellidesse, kuurordidesse, mis kuulusid äh, kõik jällegi Putinile, ka sellele naisele, kellega ta abiellus, näe-, näeme, ähm, et selle rahaga kontrolliti relvakaubandust, osteti luksuskaupu äh, nende firmade kaudu, mis nagu kuulusid Panamaal härra Roldunginile ja teiste äh, ja mis asusid ka mujal, liikus üle kahe miljardi dollari. nüüd, kes siis kontrollib seda? tegemist on ju ähm, väga väljapaistvate poliitikutega äh,, kes siis teab sellest midagi, Küproses on raha, Küprosel on raha, on pank, äh, on Vene pank, äh, mis avati kahe tuhande seitsmendal, kaheksandal aastal, see kuulub äh, Vene riigile ja nüüd me küsime, et kas äh, Venemaal üldse keegi jälgib, äh, kust see raha tuleb, et kas näiteks Putini lähikonnast? aga kes siis kontrollib kõike, kes juhib asjaajamist, ilmselt Šveits Šveitsi juristid on tegelikult endaga seotud ettevõtete puhul kohustatud jälgima hoolsuskohustust. Šveitsi juristid aga kasutavad teenusepakkujat. Mossack Fonseca teenust, inglise keeles on see nominee directors, need on nii-öelda libadirektorid, variisikud kes peaksid justkui dokumentidele alla kirjutama ja vaatame siis, et et midagi ei juhtuks. nüüd šveitslased tegelikult ise oma käsi ei määri ja teisest küljest väidavad nad ka, et kui meie ei ole alla kirjutanud dokumentidele, siis me ei pea ka vastutama, meil ei ole hoolsuskohustust keegi tegelikult ei jälgigi, mis siis toimub nende offshore firmadega ja veel, võib-olla peaks Panamas siis keegi kontrollima neid dokumente, nemad on ju määranud niinimetatud direktorid ametisse, küsisime siis Panama vastavate ametnike käest, et näete, et et eh, siin oli tegemist härra Roldukiniga, siis oli Putini sõpradega, Putiniga tegemist, aga nemad ütlesid, et nemad ei tea midagi, nad ütlesid, et eh, meil on sidemed Šveitsi prestiiž eh, õigusfirmaga ja nemad peavad jälgima, mida nende kliendid pangakontodega teevad, aga nad ei avalda neid. tegelikult Šve-, Šveitsis peaks olema kõik reguleeritud, aga tuleb välja, et siiski ei ole. ja nüüd mina tahaksin öelda, et tegelikult tuli välja, et mitte keegi ei kontrolli, mis seal toimub. see oligi kõige skandaalsem asi, mis Panama dokumentidega seoses välja tuli. mina vaataksin just eh, selles suunas, millest ma praegu rääkisin, tegemist on ikkagi Putini lähikondsetega, mis on läbi Euroopa Liidu liigutanud sadu miljoneid dollareid ilma igasuguse kontrollita. tänan suur aitäh ka selle eest, et te pidasite ajapiiridest kinni ja nüüd ma paluksin äh, äh proua Steini ja härra Strotšuki siia presiidiumi laua taha. ja ich darf äh, herzlich begrüßen. südamlik tere tulemast, härra proua Julia Stein ja härra Jan Strotšuk, kes esindavad äh, Põhja-Saksa Ringhäälingut. proua Stein. mikrofon. aitäh kutse eest ja võimaluse eest äh, tutvustada meie uurimisi, ma mõtlesin pikalt järele uurimiskomisjonina otsite te ju kõigepealt äh, Euroopa Liidu õiguse rikkumist, nagu mina sellest olen aru saanud, kuid see pole sugugi nii lihtne. ka kõige suurema lekke puhul kindlaks teha seda, et tegemist on tõesti õigusrikkumisega. sageli puudub meil selleks otsustava tähtsusega teave, äh, mille üle äh, siis me peaksime olema kas jälitajad kriminaaljälitusest või politseinikud. vaatamata sellele on meil õnnestunud, et eh, Cossack Fonseca puhul oli tegemist õigusrikkustega. ma tean, et eh, nende suhtes kehtivad sanktsioonid, seda õnnestus meil minu arvates tõendada eh, klientide Äh, klientide pidamine, nende varade varjamine on kindlasti õiguskorra rikkumine. meil on väga keeruline aga näidata, äh, kes olid need varjajad ja tõendada kuriteole kaasaaitamist. see on natuke liiga varane video, ütleb kõneleja. konkreetsetest õigusrikkumistest enam paneb mind nördima aga asja süstemaatilisus isegi siis, kui üksikuid õigusrikkumisi on raske ära tunda. jah, on kummaline, et on legaalne, et riiulifirma avamine käib nii lihtsalt, et nende avamise avalik pakkumine on legaalne ja takistamatu reklaam konto omaniku antonüüm, anonüümsusest on samuti legaalne seega on täidetud kõik eeldused, et varjatuid tehinguid teostada, nende puhul ei saa kontrollida, kas nad on legaalsed või mitte. väga paljud reklaamivaid neid riiulifirmasid ja öö, äh, Mossack Fonseca on äh, vaid jäämäe tipp, Panama on üks vähestest kohtadest, mis tegelikult on kujunenud maksuparadiisiks. kui te internetis annate sisse mõiste riiulifirma asutamine, te võite seda teha suvalises keeles, siis te saate tohutu pika vastuse terve pika rea võimalusi ja siis on naljakas, et see, mis kutsub esile avalikkuse nördimuse, on nii lihtsalt teostatav ja te, seda saab teha nii avalikult. ma leian, e-, et on ennekuulmatu, et inimestele pakutakse usalduslikkust, anonüümsuseks, anonüümseks jäämist ja lisaks sellele rõhutatakse, et keegi ei pea kusagil maksma mitte mingeid makse. seejuures rõhutatakse, et Panamaal on väga hea öö, äh, renomee, no nüüd tänaseks peaks sellega nüüd küll juba läbi olema. selleks, et äh, riiulifirma avada, on vaja ainult, äh, on vaja ainult välispassi ja soovi seda teha ja seda kõike saab registreerida ja vormistada nii, nagu te ostaksite parajasti mingilt jaemüüjalt mingisuguse vidina. keegi ei saa teid kontrollida, kui te olete selle äh, firma registreerinud ja kui me nüüd näitame teile seda filmi, mida me valmistasime ette Põhja-Saksa Ringhäälingu jaoks, siis me näitame, kuidas me ise asutasime firma, jälgisime, äh, kuidas äh, ja mis sellest firmast, sellest riiulifirmast Panamas sai, me ei teinud seda küll öö, äh, Osak Monseca juures, kuid öö, äh, me näeme nüüd seda filmi, kuidas me hakkasime siis äh, tegelikult selle firma asukohta enda jaoks Panamaal kindlaks tegema. firma asukohta, mille olime juba asutanud Gut, solange es nicht funktioniert kann. seni, kuni asi ei toimi, püüan seda lihtsalt ka kirjeldada. mulle öeldi, et siin on internetti, aga selgub, et Euroopa Parlamendis polegi netti. loomulikult me äh, püüdsime leida meie enda firmad sellelt aadressilt, mis meil oli, selle kohta registreeritud, me sattusime suurte ärihoonesse, kuid sinna sissepääs oli suhteliselt keeruline, seega oli meil enda firma juurde pääseda väga keeruline. tee viis üheksateistkümnendale korrusele ja üheksateistkümnendal korrusel me olime väga, imestasime, sest tegemist oli alles ehitusplatsiga samale aadressile oli registreeritud kuus tuhat firmat, kuus tuhat firmat tegutsevad ja nende juriidiline aadress on justkui sellel ehitusplatsil. tegelikult ei vaja ju niisuguse firma asutajana mida, mitte kellegiga ei tule arutada, mitte midagi läbi panka ei tule minna, paar hiireklikki ja te olete eh, selle ettevõtte loonud, kuidas saab see üldse olla legaalne? kuidas tohivad ettevõtted äh, olla äh, majanduslikult õigustatud isikutena äh, selle ärimudeli osaks, isegi siis, kui lõpuks on loodud selline majanduslikult õigustatud isikute äriregister, siis võib tekkida võimalus rahvusvaheliseks teabevahetuseks, kuid see eeldab, et need äriregistrid on omavahel ühtses võrgustikus mina leian, et me peaksime paljastama konkreetseid õigusrikkumisi ja selle kallal töötavad kogu maailma ametkonnad ka Saksamaal, näiteks Põhja-Reini-Vestfaalis töötatakse avalikult juurdepääsetava informatsiooni analüüsimise kallal ja Saksamaal toimivad niisugused äh, uurimused mitmel liidumaal. ja nüüd sellest, kuidas see täpsemalt käib, selle suhtes annan sõna oma kolleegile Jan Strotšikule. film endiselt ei käi veel, aga te võite ju seda netist vaadata, siis te saate näha ka seda üheksateistkümnendat korrust, mis on nagu ehitusplass, suur aitäh, ütleb koosoleku juhataja, annab sõna härra Strotšikule, suur aitäh, Julia ma tahan tõesti tänada, et te meid kutsusite ja tahaksin jätka sealt, kus Julia lõpetas. põhimõtteliselt sellest, milline roll on vahendajatel, seega inimestel, kes hoolitsevad selle eest, et osak Fonseca üldse toimida saaks kui teie ajakirjanikena tegelete mõne advokaadibürooga Panamas, tavaliselt me niisuguse asjaga siiski ei tegele, kuid meie ajakirjanike jaoks on kõige põnevam see, millised on eksimused, millised on seadusrikkumised, mis tegelikult leiavad aset siin Euroopa südames. selle kohta on vaja lihtsalt eh, mõista, kuidas see süsteem toimib Mossack Fonseca töötab reeglina nagu paljud teisedki riiulifirmade pakkujad mitte konkreetsete inimestega, siin valitseb süsteem, äh, kus on äh, tegemist vahendajatega ja, ja nad vahendavad, nagu nimigi ütleb, Äh, kontakte ähm, Mossack Fonseca ja klientide vahel, milleks seda vaja on. Mossack Fonseca jaoks on see ka täiesti selge, seda vastust oleme me korduvalt kuulnud. selle konde-, kliendiga pole me kunagi töötanud ja siis saab väita, et me ei ole temaga tõesti mitte kunagi töötanud. Äh, väga vabandan, käivitus lint. Now I am actually part of the offshore Vielleicht können wir den kurzen Teil. Okay, alles klar. Ähm, es ist gleichzeitig eine Form des. vahendaja vahendite kasutamine võimaldab vastutuse enda pealt ära kanda, ära juhtida. vastutus jääb nagu pankadele ja osak on seega ei vastuta tegelikult mitte millegi eest pank soovitab äh, Fonsecale usaldusväärseid kliente ja niimoodi toimib see vahendamine. järelikult saab vastutust alati parasjagu lükata sellele, kus seda hoida on kõige kasulikum ja kõigi huvides loomulikult toimub äh, säärane tegutsemine piiriüleselt, see on ärimudel. Mossack Fonseca kui advokaadibüroo Panamal oleks mitte ilmselt kunagi omanud nii palju öö, äh, kliente. ta poleks kunagi oma kliente leidnudki, aga pankade maksujõulised öö, äh, äh, kliendid, nõnda öeldakse, loovitakse Mossack Fonseca rüppe kui otseselt kliendina advokaadibüroo poole pöörduda, üle panga, kelle klient ma olen juba aastaid ja ma olen lugupeetud klient, siis on võimalik täiesti kindlalt asendada, asutada selle Võsak Fonseca abil uus riiulifirma ja kui küsitakse, kui küsitakse, kas see on sinu, minu firma, ei, ei, ma võin rahumeeles öelda, see pole minu firma, firma kuulub tegelikult pangale selline petuskeem on väga professionaalne, on väga paljud, on olemas kirjade näidised, mis on vaja alla kirjutada, mille pruugib ainult alla kirjutada ja niimoodi toimub äh, klientide vahendamine Mossack Fonseca ja pankade vahel. Äh, ma, pöörd tehakse vastav pöördumine ja saavutatakse seda, mida tahetigi saavutada Panama paberite avaldamise eel avaldasime ka teisi asjaomaseid dokumente, ka siin me suutsime näidata, et pangad võivad olla kuritegelikud vahendajad. Saksamaa seitse suurimat pank, suurimast pangast on kuus eh, seotud eh, offshore firmade asutamisega oma klientide jaoks Äh, ausalt öeldes tegemist pole mingi suvalise eksimusega, selline on lihtsalt tava. ja kui võrrelda äh, maailmas teisi, teiste avaldatud materjalidega, siis me võime öelda, et et äh, turukapitalisatsioon on tõesti väga kõrge, jutt ei ole mitte ainult riiulifirmade müügis, vaid tegelikult raha, mis on kuhugi peidetud, see peab ju kuhugi liikuma, see on tavaliselt mingis pangashoiul, mis asub Luksemburgis või Šveitsis ja see on see, miks pangad on huvitatud säärasest vahendustegevusest. kui me räägime äh, Äh, Saksamaa äh, liidumaade pankades, mis on tavaliselt liidumaade valitsuste omadused, omanduses, siis ka nemad osalevad nendes skeemides nagu äh, suurpangadki siis on veel üks valdkond, kus ma ei tahaks olla väga konkreetne, tegemist on advokaatidega, mänedžeridega, see on suur reguleerimata turg ja väga paljud neist tegutsevad kui äh, füüsilisest isikust ettevõtjad. ma, ma loetleksin niisuguseid võimalusi äh, siin, kuid ma leian, et tähelepanu peaks olema siiski komisjonil keskendunud pankadele. meil on tegemist advokaadid, maksunõustamisbürood, kes tunnevad ennast selles valdkonnas väga kindlalt, nad on selles valdkonnas professionaalid Äh, ja loomulikult äh, on siia kaasatud ka audiitorfirmad. tahan selgelt välja öelda seda, et ainuüksi äh, Panama paberitega on seotud enam kui viissada 500 panka kogu maailmas ja nendest vähemalt kolmkümmend on otseselt seotud Saksamaal. Need on pangad, Saksa pangad, kes, kelle peakorter asub Saksamaal, kuid kes tegutsevad aktiivselt välisturgudel. kümme olulisemat vahenduspanka on näiteks kolm Luks-, Luksemburgist, üks Monacost ja teistest riikidest. ja ma leian, et mõne lennutunni kaugusel on võimalik äh, neid ka, nendele ka, nende, nendesse ka kohale jõuda. maist äh, kaks tuhat viisteist äh, on pärit konkreetsed näited Luksemburgi kohta, mis näitavad, et teil ei maksa üllatuda, kui Euroopas äri õitseb ja kõik, mis vajalik toimib, toimub firmad, riiulifirmade edasimüük, ühe nädala jooksul müüdi edasi Mossack Fonseca sada, asutatud sada viiskümmend firmat Luksemburgi kaudu. Need tehingud toimuvad siin Euroopas meie kõrval. ma olen rääkinud natuke liiga pikalt juba, kuid Äh, uurivate äh, ajakirjanike äh, konsortsium on koostanud väga huvitava dokumendi, nad näitavad selles, kes on need vahendajad, kes on offshore'is. siin on kirjas enam kui neli tuhat ükssada nime. ja ma leian, et kõik need vahendajad on need, kes te tekitavad meile rahalist finantsilist kahju ja ma leian, et ma leian, et äh, tuleks ausalt öeldes kõik need äh, üle neli tuhat inimest siia külla kutsuda ja nende käest tegelikult küsida, kuidas nad oma raha siis ikkagi teenisid. suur aitäh, härra Strotsik ja proua Stein ja ma tahaksin äh, praegu nüüd anda sõna proua Minna Knusile Herzlich willkommen, Frau Minna Knus. tere tulemast, äh, Minna Knus äh, Soome Rahvusringhäälingust. Nendes dokumentides, mis teile laiali jaotati, on kõikide ajakirjanike elulood ka kirjas, nii et ma ei hakka teda eraldi tutvustama ja teie, proua Knus, saate kohe alustada. Thank you very much for inviting me, it's an honor. aitäh mind kutsumast, mul on suur au olla siin ma saatsin teile ette väga üksikasjaliku dokumendi ja ma üritan nüüd sellesse lühikesse ettekandesse siis võimalikult äh, palju kõige tähtsamaid küsimusi äh, panna. Äh, kuhu ma peaksin selle kursoriga näitama, küsib kõneleja. hästi siin on see, mida me siis Soomes äh, leidsime, aga see kehtib vist kõikide riikide jaoks, et siin on neli erinevat rühma. ma arvan, et kõige tähtsam rühm, millega teie peaksite tegelema, nii nagu mõned kolleegid on teile juba öelnud, on vahendajad ja eriti ka pangad, sellepärast et tegemist on äh, äh siis nii-öelda tööstuslike offshore ettevõtete loomisega Soomes olid kõige tähtsamad juhtumid Nordea ja Metso, osaliselt äh, kuuluvad mõlemad ettevõtted Soome riigile. ja mis me siis nüüd välja selgitasime? Äh, põhimõtteliselt nelisada offshore ettevõtet, äh, mida juhiti siis Luksemburgi kontorist äh, Neil äh, olid mõned kontorid ka Šveitsis, aga põhiliselt siiski Luksemburgis, põhiliselt olid offshore-ettevõtted Panamas ja osaliselt siis ka Briti Neitsi saartel. nii et Nordea oli Mossack Fonseca aktiivseks kliendiks ja nüüd te saate tegelikult ka juba aru, mida see tähendab. nii et äh, klient oli siis nii-öelda vaheldajaks Mons-, Mossack Fonseca äh, Äh, ketis ja nad kasutasid tõesti väga palju erinevaid salastamise vahendeid, äh, direktoreid, äh, osanikke ja nii edasi see on nüüd osa e-kirjast, mille kirjutas Luksemburgi kontor Mossack Fonsecale, nad ütlevad, et palun võtke dokumentidest välja selle direktori nimi, sellepärast et ta on juba kaheksa aastat surnud. nii et kustutage ta kõikidest dokumentidest või siis vahetage see nimi välja tegemist on dokumendiga aastast kaks tuhat kaheksa ja see direktor suri siis kahe tuhande viienda aastal nii et äh, sellel dokumendil ei ole mitte mingit pistmist Nordeaga, aga see näitab tegelikult, kui absurdne see varidirektorite süsteem on. siis leidsime väga palju tagantjärele tehtud tehinguid, siin praegusel hetkel tahetakse ühte äh, dokumenti muuta ja Monsac Fonseca vastab, et noh, muidugi see on võimalik, aga makske nii et üks aasta maksab kakssada dollarit ja kaks aastat kolmsada viiskümmend dollarit, nii et kui maksate, siis kõik on võimalik. sellised lood siis. Nordea puhul oli meil tegemist väga tähtsa koostööga ajakirjanike vahel Põhjamaadest ja kolleegid Põhjamaadest leidsid väga palju väga kummelisi laenusid, olid väga huvitavad kohtumised äh, ja kommentaarid siis kohtumistelt Mossack Fonseca ja Nordea vahel. ja tuli välja, et tegemist oli tõesti kassi ja hiire mänguga, et kui mõni uus seadus või direktiiv välja töötati, siis nad üritasid leida uusi lahendusi ja lünkasid. nii et väga huvitav on lugeda neid kommentaare ja ma arvan, et Panama dokumendid väga hästi tõid välja äh, selle, et tegelikult isegi pärast hoiatusi kõik need petuskeemid äh, jätkusid ja siin on näha täitsa, et äh, Nordeat mitu korda hoiatati, äh, Rootsi maksuamet tegi seda nimelt puuduste pärast ja ja siis ka rahapesusüsteemide eest hoiatati neid äh, nii et tõesti väga huvitav on näha, et isegi pärast hoiatusi mitte midagi ette ei võetud ja miski ei paranenud. nüüd teiseks ettevõtteks on Metso, tegemist on suure ettevõttega, mis on osaliselt ka Soome riigi ja pensionifondide omanduses tegemist oli rahapesujuhtumiga, lühidalt Metso äh, juht äh, Metso kaudu suunas siis raha Panamale Venemaa ettevõtte kaudu, nii et ta müüs metsatooteid Vene ettevõttele, aga maksis selle eest äh, Panama varifirma kaudu. raha tuli Šveitsi erakontolt äh, siis äh, Nordea kontole ja samal ajal neid samu tooteid müüdi siis ka ühele Šveitsi ettevõttele, aga kuuekordse hinnavahega. ja see lisaraha läks siis ühele Briti ettevõttele ja sealt edasi varifirmasse Panamal. nii et see kõik oli võimalik äh, tänu nendele anonüümsetele varifirmadele ja salakontodele tegemist oli kümnete miljonite eurode kulla ja väärismetallidega, mida tehti siis Moseca, Mossack Fonseca äh, filiaali kaudu ja see näitab, et tegemist oli veel ühe saladuse äh, all hoidmise Eh, kihiga selleks, et ei oleks võimalik eh, jälgida, mis toimub. Soome politsei ei ole Metso eh, rahapesu juhtumit uurinud, tundub, et mitte keegi isegi ei ole seda teinud ja võib olla isegi nii, et kõik need tehingud jätkuvad ja sama tehti ka Rootsi ja Itaalia ettevõtetega, nii palju kui meie siis sellest dokumentidest seda välja lugesime tegemist on väga tähtsa asjaga ja ma tahtsin seda ka mainida, et meil on käimas kohtuasi Soomes, nimelt äh, Soome maksuamet äh, äh, on saanud Panama dokumendid ja meie uuringute tulemused ja nii palju, kui mina tean, maksuametid on tõesti Äh, väga palju sellega tegelenud, ma ei tea, et teistes riikides oleks see nii palju olnud. üle muidugi ütles, et me ei saa kõiki Panama dokumente ja uuringu tulemusi edasi anda, nii et praegusel hetkel äh, Helsingi halduskohtus see protsess käib, tegemist on pika looga ja meie äh, advokaat ütles, et võib-olla järgmisel suvel arvatavasti tuleb otsus, aga siis saab Maksuamet äh, edasi kaevata selle, tegemist on väga huvitava looga, sellepärast et äh, pressivabaduse nimekirjas oleme me juhtival kohal ja siiamaani on meie allikaid väga palju hästi kaitstud, nii et tegemist on huvitava looga. tegemist on ohuga uurivatele ajakirjanikele äh,, allikate kaitse, lekkete kaitse on siin samamoodi mängus ja lõpetuseks, mida me oleme õppinud Panama dokumentidest, ma arvan, et tuleb vaadata kliente, vahendajaid, läbipaistvus on muidugi üks kõige tähtsamaid küsimusi, siin on nii palju saladuskatte kihte siin offshore maailmas, nii et on väga tähtis, et ettevõtete registrid oleksid läbipaistvad ja ja siis äh, samamoodi kohtujuhtum äh, Luksemburgi lekkede informaatorite ja ajakirjanike üle, see on tõesti suureks äh, häbimärgiks Euroopa jaoks, see on tõesti õudne. suur aitäh, proua Knuus. ma tahaksin öö, äh, kõiki tänada, muuhulgas soovituste eest. me oleme natuke ajast maas me alustasime ka kümme minutit hiljem. ma loodan, et me siiski saame oma küsimuse vastuste ringi lõpule viia. parlamendist on meil kaks kaasraportööri, kõigepealt Jeppe Kohvod sotsiaaldemokraatlike fraktsioonist ja teine kaasraportöör on Peeter Ježek Aldest. mõlemad kaasraportöörid saavad nüüd sõna ja neil on kokku maksimaalselt viis minutit, palun. suur tänu. esimest tahaksin öelda kõigepealt suur tänu kõigile meie külalistele. meie kuulamine täna on väga oluline just Panama komisjoni töö jaoks Panama dokumendid ja teised lekked tegelikult on ilmsiks tulnud tänu ajakirjanikele, uurivatele ajakirjanikele ja nagu te näete, maksuparadiiside tööstus on tohutu ulatusega ja megarikkad kasutavad terrorismi, korruptsiooni, maksudest kõrvalehoidmise rahastamiseks maksuparadiise. nagu me näeme, Äh, sellesse on segatud kõrged riigiametnikud Putin, Islandi peaminister, äh, FIFA kõrged ametnikud ja nüüd ma küsiksin, me tahame ju kõik seda süsteemi muuta äh, ja vähendada sellist ähmasust maksuparadiisides. ja küsin, kas teile avaldati poliitilist survet või tekkisid teil mingid takistused teie töös? seda oleks oluline mõista, me oleme näinud, et pärast LuxLeaksi tuli kohtuasi Luksemburgis, aga kas te tahaksite midagi muuta võitluses raha, rahapesu ja maksudest kõrvalehoidmisega? tahaksin kuulda, mida ajakirjanikud sellest arvavad, tänan. aitäh nende küsimuste eest, kes sooviks ajakirjanikest vastata Bitte schön. Ja. Christoph. Thank you for the question. As, as for the... suur aitäh küsimuse eest, kui me juriidilistest takistustest ja poliitilisest survest räägime, siis ma saan ainult kõnelda Belgia nimel. teiste kolleegide puhul ma ei saa nende eest kõnelda, meediainformatsioon on ikkagi väga oluline, Belgias on allikakaitse väga hea, meil on meedia vaba, meil ei ole mingeid juriidilisi takistusi ega poliitilist survet tekkinud. aga mida me muidugi nägime, oli see, et juristid võib-olla avaldasid meile survet, et me erinevatel põhjustel ei avaldaks artikleid. paljud kolleegid mitmetes riikides ja ka vähem demokraatlikes riikides näiteks mm, on siiski raskusi kogenud oma töö tegemisel. suur aitäh härra Kolegovat, võite küsimuse lisada. suur tänu. Äh, ma paluksin, et ajakirjanikud vastaksid ka sellele küsimusele, et mida nad sooviksid näha õigusloomes, et äh, mida peaks seadusandluses muutma selleks, et ei toimuks äh, maksudest kõrvalehoidmist. me nägime, kui palju kasutati igasuguseid vahendajaid ja, ja vahelülisid, et et äh, mida te olete õppinud Panama dokumentidest ja mida tahaksite muuta? selles osas rääkis juba proua Stein, kas te tahaksite lisada? ka siin on olla konkreetne veidi keeruline, kuid põhimõtteliselt on ärimudelis küsimus. selles, et selline ärimudel on üldse olemas, et isegi siis, kui te pole majanduslikult õigustatud isik, siis te saate selleks Äh, legaalseks, äh, äh, tegeledes illegaalsete asjadega. kuna seda ei ole ka võimalik selgelt näha, siis on seda ka väga keeruline tuvastada ja nii öö, töötavad siin käsikäes võib-olla täiesti normaalsed inimesed kriminaalse elemendiga kõneleja mikrofon. Um, I... nii, minu viimane küsimus, mul on hea meel, et paljud rääkisid Euroopa pankadest ka äh, täna ja seetõttu ma tahaksin äh, täpsustusi ja küsiksin, äh, kas Euroopa pangad olid valmis koostööd tegema teiega kui ajakirjanikega, sest tähtis on ju see, et need vahendajad olid just pangad võib-olla saaksime midagi rohkemat teha, et pangad meiega koostööd teeksid. aitäh, kes ajakirjanikest sooviks vastata? I can answer, okay. Does it work? No? No, okay uh,. In the case of, of Nord-. räägiksin Nordea juhtumist Nordea juhtumi mõju Põhjamaades oli väga suur. see puudutas erinevaid äh, poli-, äh, poliitierakondi, ametiühinguid, poliitikuid, äh, ka eraisikuid Soomes ja lõpuks pidi Nordea kui pank väga tõsiselt suhtuma sellesse, mis välja tuli. Nad otsustasid ise uurimise läbi viia Luksemburgis ja arvan, et see avalikustamine on viinud selleni, et nad suhtuvad tõsiselt nendesse küsimustesse enne seda ähm, oli meil intervjuude läbiviimisel mõningaid probleeme, aga lõpuks äh, Nordja nägi, kui suur skandaal see oli, milline laialdane mõju sellel oli ja nad äh, tõesti suhtusid küsimusse tõsiselt. ma arvan, et nad võtavad seda teemat tõsiselt. Might I add something from mikrofon palun kõnelejal I just wanted to add from, from a perspective of Switzerland who, who knows. tahtsin äh, Šveitsi äh, aspektist natukene rääkida. Äh, asjad on meie riigis muutunud muidugi, kui me vaatame panku, aga ajalises perspektiivis loodi kõige rohkem offshore firmasid kaks tuhat viis, kuus, seitse, see oli just see periood, kui püüti hoiuste direktiivi tulemit vältida vältida, seda Euroopa Liidu direktiivi mõju vältida. ja äh, tõesti, selle paari aasta jooksul anti väga palju asju äh, lihtsalt äh, õigusbüroodele üle ja juriste tegelikult tegelikult seob palju vähem kohustusi, nad, e-, nad ei ole nii reguleeritud kui pangad, seega see probleem on pigem juristides. aitäh! aitäh, härra Zilman ja nüüd saab sõna kaasraportöör Peeter Ježek like. All suur aitäh, ma tahaksin kõiki siin kaasatud ajakirjanikke julguse ja koostöövalmiduse eest tänada, see on suurepärane näide meeskonnatööst. tahaksin kuulda teie arvamust järgmistes küsimustes. kõigepealt probleemi ulatus. kas Panama dokumendid ja teised paljastused on lihtsalt jäämäe tipp ja milline on tegelikult selle probleemi ulatus, tahaksin teada. ma tean, sest ma arvan, et võib-olla te tegelete ka mõnede muude leketega. ja edasi, et ähm, maksusest kõrvalehoidumise skeemid. Need skeemid on enamasti kõigis riikides sarnased, vahendajad, varifirmad ja nii edasi minu arvates on kõige tähtsam see, et ähm, mis on olnud takistuseks edasiminekul võitluses selliste skeemide vastu? kas Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused pole seda prioriteediks pidanud või on nad lihtsalt võimetud maksuparadiisidega tegelema või äh, ei ole piisav Euroopa Liidu õigustik. proua Stein äh, juba toonitas seda, et äh, asja tuumaks on varifirmad ja äh, juriidiline anonüümsus. et võib-olla peaks paberitööd paremini tegema, kuid kuidas oleks tulevikus võimalik teha nii, et meie soovitusi ellu viidaks kas te jätkate surve avaldamist valitsustele ja teistele asjaosalistele? mulle tundub küll, et need, kelle jaoks midagi on kaalul, osutavad väga suurt vastupanu. aitäh. kes sooviks äh, ajakirjanikest vastata, proua Stein, palun. ma leian, et raha otsib ikka teed nagu vesi, kes leiab koha, kuhu voolata miks nii vähe on äh, aset leidnud väga paljudes äh, valitsustes on suhtumine vastuoluline, te teate seda paremini kui mina. oluline on jääda konkurentsivõimeliseks ja sellepärast ei suudeta äh, karme reeglistikke vastu võtta, mida tegelikult vaja läheks. ka ei tea, kas rahvusvahelisel tasandil on võimalik riiulifirmade vastu midagi ette võtta ja me peame endalt küsima, kas me tõesti saaksime kohustada kõiki maailma riike neid mitte avada laskma. suur aitäh, palun, kui kes soovib täiendada, härra Strutšif, palun, ma tuleksin esimese punkti juurde tagasi, selle juurde, äh, kui suur on protsesside ulatus. nüüd me kuulsime äsja just Bahama leketest, mis ei ole leidnud massiteabevahendites küll nii ulatust kajastamist, kuid sellega on seotud üle saja viiekümne tuhande firma. minu teada pole olemas päris vettpidavaid andmeid, kuid me võime lähtuda sellest, et Fonseca andmete maht näitab, kui suur tegelikult on eh, selle kõige aastane tegevuse maht ja kui me seda korrutame viimase viiekümne, kolmekümne, viieteistkümne, kolmekümne aastaga, kes soovib täiendada, palun. Main... väga hea oleks rõhutada seda, et äh, need põhilised äh, õigusloomised sammud, mida tuleks astuda, äh, tuleks teha väljaspool Euroopa Liitu Panama dokumentidega tuli välja see, et on selliseid jurisdiktsioone, kus äh, toimetatakse suitsukatte all, luuakse varifirmasid ja nii edasi. Äh, me arvame, et tegemist äh, on siiski olukorraga, kus oleks vaja poliitilist survet nendele riikidele avaldada tähtis on infovahetus, OECD näiteks on juba algust teinud sellise mm, reguleerimisega, aga põhisammud tuleks ikkagi Euroopa Liidust väljaspool astuda ja Euroopa Liit peab poliitilist survet avaldama. aitäh, härra Kreeriks ja nüüd me tuleme fraktsioonide esinejate juurde, kõigepealt saab sõna Rahvapartei äh, koordinaator Darius Rosati ka mina tänan äh, ajakirjanikke, kes siia kutsuti, sest nad andsid meile väga üksikasjaliku ja väärtusliku pildid ning tõid välja isegi täie suisa käitumismustrid, nii et mul on kaks-kolm küsimust kõigepealt, mis on Euroopa õiguses kõige suuremad augud rahapesuvastases direktiivis ja siis võib-olla veel ka siis ka need direktiivid ja määrused, mis puudutavad maksuinfo vahetust, et mida, kus on need kõige suuremad augud ja mida oleks vaja teie arvates parandada? teiseks äh, Ehm, kus liikmesriigid ei ole Euroopa õigust rakendunud eh, ja nende patoloogiliste juhtumite puhul, mida te selgitasite, kas probleemiks oli Euroopa õiguse eh, ebatõhus rakendamine liikmesriikides? ja lõpetuseks me teame, et Äh, varifirmade loomise taga on stiimulid, nagu näiteks anonüümsus ja madalad maksumäärad. mida te arvate, kas me saame Euroopa Liidu poolt midagi ära teha? ma olen nõus sellega, et äh, tõesti on vaja pidada läbirääkimisi, poliitiline surve on olemas, aga mida saaksime meie teha selleks, et äh, kodanikele ja ettevõtetele, mis on registreeritud Euroopa Liidus, panna peale kohustus anda teada äh, tegevusest maksuparadiisides ja offshore-ettevõtete kaudu. aitäh, kes soovib vastata, tegemist on raske küsimusega, millele saame kohe kindlasti vastata alles siis, kui me oleme oma töö alles lõpetanud. proua Stein, palun. tahaksin öelda seda, et ka Panama paberite puhul äh, olid tagajärjed, näiteks eh, Islandi peaminister oli sunnitud tagasi istuma, tegelikult eh, ei olnud asi mitte seadusandluse eh, tõttu, vaid seda just moraaliprintsiipidest lähtudes. ma leian, et kui nüüd küsida, mida siis tuleks seadusandluses muuta, siis ma leian, et on vaja registrit, äh, registrid peavad olema omavahel võrgustatud kõik riigid peaksid selles teabevahetuses osalema, ka riikide sees peaks tagatama äh, teabevahetuse asetleidmine. ma arvan, et siis järk-järgult saaksime edasi minna, suur aitäh ja härra Silman, palun äh, ma tooksin välja selle, et Euroopa Liidus on päris karmid seadused ja kui nendest kinni peetaks, siis meil ei oleks palju vähem probleeme kõigepealt tõesti rakendamine. ei piisa sellest, et meil on siin selline avatud nimekiri äh, kasusaajatest, nagu näiteks on Küprose puhul, aga samal ajal neid kasusaajaid sinna registrisse ei panda. seda on võimalik muuta ainult siis, kui liikmesriigid tõesti hakkavad neid seadusi täitma ja teiseks informaatorite kaitse, sest põhimõtteliselt äh, lõppude lõpuks äh, ajaleheartiklid, nagu näiteks äh, Panama äh, dokumendid on need, mis toovad välja tõe ja seega on meil vaja tõesti kaitsta informaatoreid, prognoos. jah, nagu kolleeg ütles, et läbipaistvad registrid on tõesti väga tähtis äh, ja samamoodi rohkem koostööd maksuametite vahel. näiteks Soome juhtumi puhul selle asemel, et rünnata meediat, peaksid nad rohkem tegema koostööd omavahel, rohkem kui siiamaani ja uurima neid juhtumeid. aitäh, Darius. veel on nelikümmend viis sekundit küsimuseks ja märkusteks kui te peaksite välja töötama musta nimekirja riikidest, mille puhul tuleks uuringuid läbi viia otsekoheselt äh, äh, nendes küsimustes, et nad on maksuparadiisid või muidu väga maksudest kõrvalehoidjate sõbralikud, äh, et mida teie siis välja pakkusite? pakuksite? meie siin uurimiskomisjonis peame kuidagi oma tööd organiseerima ja peame arvatavasti keskenduma nendele riikidele, kus need praktikad on väga levinud ja kus mõju on siis ka kõige hullem, nii et mis oleksid teie soovitused? kas kas keegi suudab anda veel lühiaja jooksul vastuse, kui ei, ja palun? seega teemana on see küsimus registreeritud, ma tänan teid ja tulen sotsiaaldemokraatide esimese esineja juurde, härra Siimann, palun, minu esimene küsimus on äh, suunatud äh, Jan Strotšukile, te rääkisite liidumaade parteidest, mis, äh, palun vabandust, pankadest, kes kuuluvad liidumaade valitsustele, kui me räägime härra Obermeieri selgitustest, siis tema rääkis äh, ühe liidumaa pangas AS Faust, millised eh, kliente see tegevus puudutas, sest tegelikult liidumaa pank eh, teenindab täiesti spetsiifilisi kliente, milliste valdkondadega te siin esmajoones tegeleti, suur aitäh, härra Strotšuk, palun. kui ma räägin sellest, kui kaua see kõik kestis, siis ma võin tunnistada, et pangad, mitte ainult liidumaade pangad, äh, äh, vaid ka teised pangad on oma selle osa, äh, valdkonna tegevust oluliselt vähendanud, kuid kindlasti on juhuseid, millesse olid segatud ka liidupangade pangad ja need pangad, keda päästeti riiklike vahenditega. minu meelest toimub see ärimudel, samuti nagu ka erapankade puhul või nende filiaalide kaudu, mis asuvad Luksemburgis ja Šveitsis. näiteks HS äh, Nordpanga puhul oli see vähemalt niimoodi ja siin oli see seotud ka eraklientidega ja see ärimudel toimis nii nagu tavajuhtudelgi. Äh, äh, offshore sektor mängib väga suurt rolli nende tegevuses ja me näeme, et seoses Panama paberitega tuli meil sellel teemal põhjalikumalt peatuda, meil on väga oluline tagada ühelt poolt kvantitatiivselt suuri tehinguid, kuid tegelikult on vaja jälgida ka kõiki neid tehinguid. kes soovib, palun täpsustada, minu küsimus on suunatud härra Zilmani, Zilmanile kui te rääkisite äh, kohustustest, kohustustest, äh, mida Panama ei tunnistunud, kuid Šveits ei saa sellest loobuda, mis puudutab Euroopa Liitu ja see siin on niisuguse äh, käitumise kohustuse eeskirjad. kas teised kolleegid on tegelenud selle küsimusega millega on vaadeldud, kas on eksitud selle reeglistiku vastu. jah, me tegelesime sellega. Need on KAF-i reeglid ja need puudutavad panke ja panku ja neid dokumente, mis võib-olla alati ei ma-, kannagi allkirju. ja loomulikult äh, kui seda ei saanud Saksamaa teostada, siis kaasati sellesse äh, Šveitsi advokaate. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal teenindatud äh, riiulifirmadest äh, Panamaal äh,, neid teenindas üheksakümne protsendi ulatuses advokaadibürood, Saksa advokaadibürood, mitte need on eeskätt Šveitsi advokaadibürood kõik on väga suurel määral keskendunud Genfile, see on aga väga tulutoov äri ja sellest on väga raske loobuda. suur aitäh, kas keegi soovib täiendada? ma tahaksin lisada seda, et meil oli Saksamaal juhus, et näidata, kuidas see toimub Hamburgis, nägime me mitmeid juhte kus reeglistikust mindi lihtsalt mööda, firma käes on kakskümmend viis protsenti varadest, siis peavad, tuleb audiitoritel seda firmat ka kontrollida ja me näeme juhtumeid, kus ärimees selleks, et sellest reeglist mööda minna, on mitte ainult firma ainuomanik, vaid sellesse on kaasatud ka tema perekonnaliikmed siit ühelt poolt peeti küll nagu näiliselt seadusest kinni, aga tegelikult mindi sellest seadusest mööda, suur aitäh, Peeter. sul on kolm sekundit, see aeg on nüüd läbi. ja nüüd palun Pirko Ruonen, kes on ECR-ist. haluaisin alkuun onnitella paikalla olevia joo-. suur aitäh. ma tahaksin kõiki neid ajakirjanikke, kes sinna on suure töö eest tänada. rahvusvaheline uurivate ajakirjanike konsortsium ja tema liikmed jätkavad muidugi oma tööd. ma tahaksin rääkida sellest, mida võiks Euroopa Liit teha ära selleks, et ligipääs informatsioonile oleks parem Panama dokumendid oli täiesti pretsedenditu juhtum selle kohta, kuidas äh, pangaandmeid lekitati. aga andmed iseenesest, äh, need Panama andmed ei ole ju piisavad, te kindlasti pidite kontrollima rahvusvahelisi äh, registreid, erinevaid andmebaase. küsiksin, kas teil oli mingeid probleeme ka, kui te pidite välja selgitama, kes on Euroopa Liidu liikmesriikides kontoomanik, kas oli probleeme informatsiooni läbipaistvusega, kas oli selliseid riike, kes ähm, olid eeskujulikud, kas nad peaksid kogemusi äh, teistele jagama? näiteks äh, Soomes sooviti praegust registreeritud väärtpaberite süsteemi ähm, ära kaotada ma ei tea, ma arvan, et Soome mudelit tegelikult ei tohiks ära kaotada, see peaks olema eeskujuks teistele Euroopa Liitudele, isegi investoritele. isegi Kreekas eeskujuks. suur aitäh! kes sooviks vastata? kas suomeksi? Äh, <laughs> teen äh, siis lühidalt ja räägin soome keeles. sedapuhku. registrid on tõesti äh, väga olulised. Äh, need on, need on nagu iseseisvad üksused ja praegu püütakse teha nii, et Soome omanikud saaksid oma varasid registrites varjata loodame, et selline seaduseettepanek läbi ei lähe. Panama registrid ei ole avatud ja sellepärast kasutavadki välismaalased just Panama registreid. sest selles riigis sellist läbipaistvuse nõuet ei ole ja nii on teistes ähm, maksuparadiisides ka. ja siiski ei oska öelda, kui suur probleem on, äh, saame midagi täpsustada, kui midagi lekib. kas keegi soovib täpsustada, härra Zilman? kindlasti oleks abi sellest, kui meil oleks avatud register. see oleks kõige olulisem, see annaks advokaatidele öö, äh, see takistas advokaatidel ja vahendajatel öö, olulisel määral ebaseaduslikult ja salaja tegutseda. meil on vaja vaadata, kes on need, keda tanki lükatakse, me ei tohi seda ära unustada. me peame liikuma kahesuunaliselt, et mitte ummikusse joosta. suur aitäh! järgmine küsimus, palun. vaikka tämän tietovuodon tegija ei ole. suur tänu, härra esimees. igasugused andmete avaldamised on näidanud, kui tähtsad on informaatorid. on teil mingeid mõtteid, kuidas saaks Euroopa Liit neid informaatoreid kaitsta? ja teine küsimus, mis mul oli. hiljuti on toimunud mitmeid infolekkeid. ega te ei arva, et inimesed on järsku väsinud igasugustest leketest ja paljastustest? kas Euroopa Liit võiks sellist teemat jätkuvalt päevakorral hoida kuidagi? aitäh kas keegi suudab väga lühidalt sellele vastata, proua Stein? Luksemburg on Euroopa Liidu üks asutajariige ja Luksemburgi lekke asjad on jõudnud juba kohtusse, ma ei usu, et ühiskondlik huvi asja vastu on väike, asi on seda väärt. ma näen, et ainult seda, et informaatorid tuleb senisest paremini kaitsta. olen teiega nõus, ütleb koosoleku juhataja ja nüüd palun kolleeg Toirer. aitäh, härra esimees, mina tahaksin kõigepealt ALDE koordinaatorina tänada ajakirjanike tehtud töö eest me nõuame paremat informaatorite kaitset, see on tõesti väga tähtis ja on väga kahju, et härra Obermeierit ei ole meil võimalik tehniliselt me, et härra Obermeieriga ei ole meil võimalik tehniliste probleemide tõttu suhelda, aga loodan, et varsti saame seda siiski teha. härra Stotsik ja proua Stein, teie ütlesite oma sõnavõttudes, et vahendajad nii Luksemburgis kui aga ka teistes liikmesriikides nagu Saksamaal ähm, müüvad ja vahendavad riiulifirmasid. kas teil on jäänud mulje, et pankade järelevalve oli seal piisav? et kas teil oli võimalik leida oma uuringutes äh, ka juhtumeid, kus Euroopa Liidu õigusest kinni peetud? Rostotsik, te vihjasite ka sellele, et ilmselgelt äh, Mossack von, Mossack Fonseca ja vahendajad olid äh, kuidagi omavahel seotud ka isiklikult, kas te saate kinnitada näiteks, et Fonseca perekonnast äh, keegi töötas näiteks äh, Deutsche Pangas ja kas teil õnnestus rääkida Jürgen Mossakiga äh,? kas teil oli võimalik teil ka seda küsimust tema käest küsida? aitäh, härra Strotsik, teile vist esitati see? jah, ma tunnen tõesti, et see küsimus oli mulle esitatud äh, ma ei ole Jürgen Mosakiga rääkinud, ainult kirjavahetust pidanud me kirjutasime, et tegemist oli Fonseca perekonnaliikmega, see oli siis Jürgen Mossaki kõrval teise inimesega. ma arvan, et see ei olnud poeg, vaid onupoeg, kes äh, tegi praktika ühes Saksa pangas, aga Saksa panga äh, Šveitsi filiaalis siiski. ja pank Äh, ei ole ka öelnud, et see poleks nii olnud äh, või vähemalt mitte nii, et ma oleks seda väidet uskunud. nüüd selle esimese punkti kohta läheksin natukene kaugemale. põhimõtteliselt tuleb endale ette kujutada, et nii pankade kui ka vahendajate poole pealt, äh, advokaatide poole pealt ja tegelikult Mossack Fonseca poole pealt tegelikult on kogu see äri saksakeelne, tundub, et see on kõik väga kaugel, Bahama, Panama, aga tegelikult see ei ole nii. Dresdner pangal oli pikalt filiaal Ladina-Ameerikas ja kui see pankrotti läks ja edasi müüdi, siis paljud töötajad, kes olid äh, Hamburgis oma väljaõppe saanud, läksid nad siis äh, Lõuna-Ameerikasse ja said seal tööd Mossack Fonsecas äh, ja tegid seal siis koostööd teistega, kes olid teistesse pankadesse läinud, nii et need inimesed istusid varem samades kontorites, äh, äh, käisid ka kohati perekondadega üheskoos puhkustel, nii et tegemist ei ole võrgustumisega äh, nii, et noh, et on kolleegid ja oleme vahel kuskil konverentsil kohtunud ei, pärast seda, kui Dresdner panga Ladina-Ameerika osa äh, maha müüdi, siis tegelikult pärast seda Mossack Fonseca hakkas saksakeelses ruumis väga tähtsat rolli mängima ja see ei puuduta mitte ainult Saksamaad, vaid ka Šveitsi, sest paljud leidsid tööd seal. aitäh ja lisaküsimus ei soovi. Äh, Michal Toirer, teil on veel üks minut. konkreetselt küsin veel järele pankade järelevalve kohta, härra Stotsik Te mainisite siin veel kord pankasid ja tõite välja, et see on nende rolli ja tegelikult ka proua Kloss rääkis siin karusselltehingutest. ma sain aru, et kuus riiki oli seal, kolm nendest Euroopa Liidu liikmesriigid. kas te arvate, et pankade järelevalve oli siin lünklik või on meil probleeme hoopis seadustega? aitäh, kes ajakirjanikest äh, Äh, soovib vastata küsimusele, mille meie peaksime tegelikult Euroopa Liidu institutsioonidele esitama, proua Stein. no ma ütleks nii palju, et pankade järelevalve, valvajad jätsid meile mulje, et ka neil ei ole alati täielikku pilti ja tegelikult ajakirjanike küsimustele ei vasta nad nii läbipaistvalt, kui me seda tahaksime. aga võib-olla härra Strotsik oskab sellele veelgi paremini vastata me rääkisime Saksa pangandusjärelevalvega ja ma võin Saksa pangandusjärelevalve kohta öelda nii palju, et Saksa pangandusjärelevalve ameti puhul mängib väga tähtsat rolli seda, kas pank saab näidata, et kuidas äh, oma kliente kontrollitakse, ka kuidas toimib hoolsuskohustus, neil on äh, nimekiri ja nad, pangad peavad linnukese taha panema, aga nad ei kontrolli seda, kas neid linnukesi tehakse no võib ju nüüd tõesti äh, vaielda selle üle, et kas piisab sellest, et äh, Saksa Pangandusjärelevalveamet lihtsalt vaatab, kas struktuurid on olemas. minu arvates sellest ei piisa, äh, aga vähemalt Saksamaal on olukord selline aitäh, tegemist on ka väga hea märkusega meie tulevaseks tööks. järgmisena kuue fraktsioon, kolleeg Stelius Kukuklu, palun uh,. Well, uh, no ma arvan, et et äh, väga tähtis on see, et, äh, et me oleme kuulnud nüüd äh, nende ajakirjanike tegemistest, kes siin täna esinesid. ja tähtis küsimus sellega seoses on ka informaatorite kaitsmine. me peame tunnustama neid inimesi nagu need, kes avaldasid LuxLeaksi, mitte karistama neid. aga näiteks Snowden oli lausa teerajajaks informaatorite töös. ja nüüd tahaksin kõikidele ajakirjanikele, kes siin täna esinesid, esitada küsimuse me hääletasime hiljuti, mitte muidugi kõik, aga me hääletasime ettevõtete turvalisuse teemat. ärisaladust tegelikult. ja nüüd, kas see takistab ajakirjanike tööd, kui nad soovivad selliseid segaseid lugusid uurida? mida saaksime meie teha, et luua rohkem läbipaistvust, et teie tööd kergendada ja paremaid tulemusi saada? Maybe one, one element uh üks element, mis sellele debatile peaks lisanduma, on krüpteerimise äh, käsitlemine, krüpteerimine äh, kui teema on olnud päevakorral võitluses terrorismiga, äh, ametivõimudel peaks olema krüpteeritud andmetele ligipääs, aga te võib-olla teate, et meie rahvusvahelise uuriva, uurivate ajakirjanike organisatsiooni liikmed suhtleme ka krüpteeritud moel sageli kui te tahate, et meie omavahel saaksime tundlikke teemasid käsitleda, siis me ju ka ei taha, et kolmandad osapooled meid avastaks. seega krüpteerimine väga kasulik. härra kolleeg, kas teil on täiendav küsimus? mikrofon. tahaksin härra Kleriksile küsimuse esitada tema ütles, et äh, iga uurimise puhul oli tüüpiliseks vastuseks see, et kõik on seadusejärgne. aga võib-olla saab mingeid seadusi muuta, et süsteem oleks läbipaistvam ja et ka teie töö oleks lihtsam. aitäh, härra Kleriks, palun. nagu ma varem juba ütlesin, põhiseadused, mis muutmist vajavad, on tegelikult maksuparadiiside seadused, sest äh, seal nõutakse anonüümsuse garanteerimist eelkõige, aga Euroopa Liidu siseselt on minu arvates tähtis see, et igal liikmesriigil oleksid allikakaitseseadused, mis kaitseksid ajakirjanikke ja lihtsustaksid meie tööd. Belgia on selles suhtes väga heaks näiteks edasi, kui me informaatoritest räägime, siis üks asi on neid kaitsta kohtu, kohtusse eh, toomise eest, aga teine asi on, mis saab edasi nende elust. Te töötasite mingis eh, ettevõttes, avaldasite selle informatsiooni ja järgmisel päeval olete vallandatud ja peate uue töö otsima Äh, tuleb arvestada ka nende inimeste tulevikuga ja kuidas äh, seadused aitaksid neid. aitäh, järgmisena Roheliste nimel saab sõna Sven Kiilgo, suur aitäh! meie arvame, et meie uurimiskomisjon on hea võimalus äh, maailmamajanduse finantssaladusi paljastada, aga täna ei ole veel võimalik Euroopa informaatoreid kaitsta ja Jean-Claude Junckerile tahaksin täna öelda, et meil ei ole vaja uusi konsultatsioone sel teemal, meil on vaja õigusloomelist ettepanekut ja seda otsekohe. ja täna keskpäeval toimub pressikonverents, kus me tutvustame kahte Euroopa Liidu leket mille kaudu saadeti meile dokumente ähm, võimu äh, ärakasutamise äh, ja kuritarvitamiste kohta erasektoris ning Euroopa Liidu institutsioonides. Soome, Belgia ja Šveits, teie ajakirjanikud, kas teie olite teadlikud sellest, et Euroopa Liidu õiguslikud või, äh, või rik-, aitäh, kes alustab? Well, um, as, I, as I told before um,, I can only speak in my noh, nagu mina äh, varem juba ütlesin, saan ainult oma uurimisalast rääkida ja Küpros on küll selline koht, kus meil äh, vahendajaid ei avaldatud, tuli välja, et seal on Venemaa panku ja äh, ja samas öeldi, et oh, see, et äh, see on kõik jama, seda ei ole. me ei saanud mingeid vastuseid Küprosest, seega mul on lootust, et Küprose teemaga võiks edasi minna minu arvates äh, kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal toimunu oli lihtsalt kuritegelik, äh, kuna tegelikku kasusaadet ei avaldatud me oleme väga sageli näinud, et ähm, inimesi karistatakse, äh, kui nad äh, esinevad tegeliku kasusaaja nimel ja sellised asjad tuleks avalikkuse ette tulla, tuua. kas tahab lisada proua Gnus? me nägime rahapesu juhtumis Metsos, et ainus asi, mis juhtus, oli see, et tegevjuht lasti lahti politsei, aga ei uurinud midagi ja see on päris kummaline. sest ilmselt arvatakse, et see on midagi, mis oli seotud äh, Metso Venemaa harujuhiga äh, ja midagi, äh, mis oli ebaseaduslikku, toimus Venemaal, aga samas oli see seotud ju Euroopaga ja Euroopast keegi seda ei uuri, see on kummaline. nüüd kas me peaksime rääkima seaduse rikkumisest? kui kõneleme allikakaitsest, siis Soome puhul on olnud see siiani väga tugev. samas võib, võib inimese lekitamise eest kohtusse kaevata ja ta võib saata ka karistuse tsiviilkohtus kuni kuus aastat vangistust. siiani seda ei ole juhtunud, allikaid on piisavalt kaitstud. kas on veel täiendusi? Panama dokumentide uurimisel tuli välja, et Europol uuris seda ka ja et äh, rahvusvahelisi uuringuid nad ju läbi viivad ja siis mingil hetkel nad jõuavad offshore ettevõteteni ja näevad, et neid kasutatakse, nii et tõesti kutsuge siia äh, uurimiskomisjoni ette mitte ainult Mossack Fonseca Luksemburgi esindajad, vaid ka kurjategevuse vastased võide, võitlejad ja ka rahapesuvastased võitlejad, sest nemad võivad teile täpselt öelda, milliseid seadusi rikutakse. sest ajakirjanikel on väga raske kirjutada artiklit, kus süüdistatakse kedagi seaduse rikkumises. me saame kirjutada, mida me näeme ja rääkida tõenditest, mis meil on mustvalgelt olemas dokumentidena, aga tegelikult prokuröride ülesandeks on siin uurida täpselt, kes on kuritegude taha ja vaadata täpselt, kus seadusi rikuti, nii et võib-olla Europol ja ka teised võiksid panustada sellesse uuringusse. aitäh, meil on veel mõni sekund aega ja me jätkame, järgmisena saab sõna EFTD fraktsioon Uh, thank you, Mr. Chairman. Um, very suur tänu. väga huvitav mõttevahetus. aga käsitletakse midagi, mis on juba aastaid teada. keegi seda ei, keegi ei üllatu siin või vähemalt äriringkonnad on kõigest sellest teadlikud. mina muidugi tahaksin näha seda, et äh, rahapesu ikkagi paljastatakse informaatorite poolt. informaatorid võivad olla täiesti äh, seaduslikud aga kui keegi äh, ise tahtsi äh, oma töökohas, näiteks pangas, äh, hakkab informatsiooni avaldama selle panga töö kohta, siis see pole küll õige. ma kujutan ette, et see risk, mis tekib, puudutab mitte ainult neid ähm, informaatoreid, vaid ka ajakirjanikke, kus siis hiljem töökoht saada selliseid äh, informaatoreid istub lauda taga küll ja küll, aga mingisugune finantskaitse peaks nende inimeste jaoks. kes soovib vastata, proua Stein, palun. jah, minu arvates ei ole asi mitte saladuste reetjaid legaliseerida, vaid kui me räägime seda Luksemburgi näite varal, siis alles pärast Luksemburgi äh, lekete äh, avaldamist, siis äh, esitati kõigepealt ajakirjanikule äh, ja informaatorile süüdistus, ehkki nad tegutsesid kogu Euroopa huvides, see, mida nad võimalikuks tegid, see, mida me võisime teada saada, on huvitav ka Euroopa maksumaksjale ja selles olukorras saab mulle täiesti selgeks, et neid nüüd on tiritud kohtukulli ette. aitäh! härra Kleriks, palun. väga lihtne. avalik huvi on see, mis meid juhtima peaks. Euroopa Inimõiguste Kohus on lahendanud mitmeid selliseid juhtumeid ja see on tähtis element ei ole nii, et ükstaspuha mingeid, mis, mis saladust võib, võib avaldada ja lekitada. LuxLeaksi Panama dokumentidega oli selgelt tegemist avaliku huviga ja sellised erandid peaksid olema võimalikud. härra Strutsik, soovite täiendada? ei, siis äh, teil on täiendav küsimus, palun. jah, please. You also oh,, sorry, pardon, that was very interesting, thank you for that uh,. What also? nii, väga huvitav vastus. et äh, mina olen Äh, mures sellepärast, et Euroopa Liit kasutab seda, mis te rääkisite, lihtsalt ettekäändena, et muudkui levitada oma võimu. jah. meie muidugi lahkume siit Euroopa Liidust, aga äh, see, et oma nina topitakse igale poole, ma ei tea. kas Euroopa Liit ei peaks oma siseprobleemidega tegelema, mitte nii, et äh, Euroopa Liidu institutsioonid muudkui topivad oma nina igale poole? võib-olla me sekkume siis ka varasemate kroonikolooniate teemadesse. härra Filman, palun. It's now uh,, it's now the fifth league I think we have off-. nii, um, juba, meil on juba viies äh, lekkekäsil, äh, Panama leke, Lux leke, Hiina leke, kui esimene leke päevavalgele tuli, siis kõik ütlesid, et te-, tegelge ise sellega. ja kui kõik oleks äh, oma liistude juurde jäänud, siis me ei oleks täna üldse siin kokku tulnud. Need lekked on tõendanud seda, et tuleb reguleerida ja kui hakatakse reguleerima offshore sektorit, siis tuleb arvestada sellega, et see on nagu metsik lääs. tegemist on laste ärakasutamisega, terrorismi rahastamisega, lastepornoga, igasuguse, igasuguse kuritegevusega, mida hämaralt rahastatakse, sellepärast on vaja meil regulatsioone. E aitäh ja nüüd Barbara Kappel, palun. härra Coburn, teil on veel kolmkümmend sekundit. proua Agnus, ma vabandan. teen väga lühidalt vastan teie kommentaaridele ja küsimustele lekete kohta. nagu Julia ja Kristof ütlesid, avalik huvi peaks olema võtmesõnaks, sellest peavad uurivad ajakirjanikud lähtuma, kui nad materjali läbi töötavad. leket ei saa lihtsalt prügikasti visata. selle peale tuleb mõelda, kui te tahate, et teil oleks mingisugune Euroopa Liidu leke, mis siis te, mis te teete siis, kes siis sellega tegelema peaks? tähtis on leida midagi, mis on avaliku huvi jaoks oluline. E aitäh ja nüüd palun proua Kappel, aitäh, härra esimees, daamid ja härrad. tervitan teid rahvusvahelist uurivate ajakirjanike konsortsiumist ja te olete vallandanud finantsvallas kõige suurema skandaali, te olete avalikustanud enam kui üksteist koma viis miljonit dokumenti, enam kui viis tuhat riiulifirmat minu arvates on aga olulise see, et teil on õnnestunud inimeste teadvuses Euroopas või isegi kogu Euroopas selgeks teha, et äh, võlgade, palun vabandust, maksude kõr-, maksmisest kõrvale hiilimine on äh, kuritegu. me oleme kaotanud väga suuri summasid maksudest kõrvalehoidmise tõttu Euroopa Liit on püüdnud rakendada meetmeid, on püüdnud äh, saavutada suuremat läbipaistvust, me räägime, kui oluline on automaatne teabevahetus äh, riigipõhises aruandluses ja oleme püüdnud muuta maksusüsteemi õiglasemaks. see pakett lähtub ka rahvusvaheliselt sisse viidud tavadest, kuid seda rahvusvahelisi tavasid tuleks ühtlustada, see on vaja vastu võtta viieteistpunktiline äh, tegevuskava ja seda rõhutati ka äh, äh, G kahekümne tippkohtumisel Hanžus. meil on vaja, et Šveits, Ühendkuningriik ja USA ei oleks enam need suurimad maksuparadiisid, ma arvan, et Äh, härra äh, Zilman ja ka proua Stein, kas teie meelest on õige niisuguste nimekirjade koostamine või me võime vastu võtta mingeid meetmeid nende riikide vastu, kes selles nimekirjas on. me rääkisime täna korduvalt vahendajatest, et nad täidavad väga olulist rolli Äh, mida me saame teha andmekaitse huvides ja kas me saaksime täiustada äh, pankade käitumisjuhiseid. Äh, kas see on piisav, härra Strotšik, või peaks minema oluliselt kaugemale, vaid me peaksime vastu võtma mitte ainult käitumisjuhendi, vaid ka konkreetsed meetmed ja eeskirjad. Teie, proua Kappel, te rääkisite äh, kaks kolmkümmend üheksa eh, ühe minuti asemel, kes vastab esimesena? Also... jah, ma alustaks, kuna just värskelt esitati, on ju seaduseid, eh, mis puudutavad ka hoolsuskohustust, tingimustest kinnipidamist eh, ja peale selle on ju ka põhjus, miks Saksa ettevõtted tihti kahtlaste tehingute puhul äh, Luksemburgi, Šveitsi või siis ka väinasaartega, väinasaartel neid äh, tehinguid läbi viivad. nii et äh, kui me nüüd ütleks, et me oleme midagi väga head ette valmistanud, siis need tehingud viidaks edasi sinna, kus need seadused ei kehti ja tegelikult minevikus me nägime ka, et äh, suurte pankade jaoks äh, riigipiirid mingit rolli ei mängi. ja kui me tahame, äh, kui neid tehinguid tahetakse edasi viia, siis tehakse seda, leitakse mingi viis. aitäh, kes soovib lisada, härra Ziilmann, teile esitati ka otsese küsimus. ja jaa, on muidugi väga hea, kui tehakse nimekiri ja mustades nimekirjadest on ka kah-, kasu, aga Šveitsi puhul võib ka öelda, et me oleme juba suuri edusamme teinud paljudes valdkondades ja ka pangandusvaldkonnas on nüüd kord äh, majas. meil on palju suuremad probleemid praegu advokaatide töö reguleerimisel äh, rahvusvaheliste finantsvahendajate organisatsiooni soovitused on tõesti väga karmid ja kui neid ka hakataks rakendama, siis ma oleks väga kaugele jõudnud. nii et tõesti, mustast nimekirjast on kasu, aga mida meil on veel vaja, see Küprose ja Šveitsi puhul tuleb ka aga väga hästi välja, et meil on vaja rääkida seaduselünkadest ja teha seda järjepidevalt me oleme väga palju rääkinud pankadest, aga me näeme, et pankadelt on see äri läinud nüüd edasi advokaatide kätte. nii et me peaksime siin tõesti kiiresti tegutsema, me ei saa tagantjärele pankade tööd äh, reguleerida, seda, mida, millega nad enam ei tegele, vaid me peame tegelema praegu ja kohe sellega jah, suur tänu, aga kahjuks poliitikud alati kuidagi tagantjärgi alles aktiveeruvad, see on meie enda probleem küll, jah. Luudek Niedermayer, palun järgmisena. Uh, uh, aitäh! suur tänu kõikidele ajakirjanikele, kes aitavad meil olukorda paremaks muuta, mitte küll mõningate jaoks, vaid loodetavasti kõikide jaoks. me oleme praegu oma arutelude alguses ja järgnevatel kuudel, kui meil toimuvad sarnased üritused, saame me sellest kõigest ka paremini aru. me peame tõesti sisuliselt sellest küsimusest aru saama. ei piisa sellest, et me saame aru, et teatud huvitavatel isikutel on huvitavad summad raha huvitavates kohtades ja tegelikult paberi järgi nad isegi mitte ei oma neid va-, ja seepärast me peame tõesti sügavuti minema selles küsimuses. mul on kaks küsimust. kõigepealt puudutab äh, Luksemburgi ja Panama dokumentide võrdlus. Äh, Luksemburgi lekete puhul tundus, et asi on lihtne, seal olid ettevõtted, äh, kes tegelesid agressiivse maksude planeerimise ja maksudest kõrvalehoidmisega. see oli võimalik sellepärast, et olid lüngad maksuseadustes, aga Panama küsimus on palju keerulisem siin on illegaalne suisa kuritegelik tegevus, korruptsioon, rahapesu ja sinna juurde veel ka moraalne mõõde. nii et äh, minu küsimus on järgmine, et kas olete sellega nõus, et Panama küsimus on palju komplekssem kui Luksemburgi äh, küsimus, siis teie hinnangul see, mida te avastasite ja mida te raportites äh, välja toote, kas tegemist on äh, illegaalse tegevusega või siis nii-öelda ainult jutumärkides maksudest kõrvalehoidmisega rikaste puhul või kas me räägime siin praegusel hetkel siiski legaalsest, aga siiski moraalselt väga kaheldava tegevusega, kus teatud inimestel õnnestus oma varad äh, äh reguleeritud aladelt Euroopa Liidust ja siis ka USA-st viia äh, mujale jah, aitäh, te ületasite küll oma kõneaega. proua Stein nojah, siin on erinevad tegevused ja see tuli ka väga selgelt välja, et on tavalised ettevõtjad, äh, kes on esindatud pea igas liikmesriigis, kes tahavad makse säästa, aga siin kõrval on ka väga palju kuritegelikku tegevust, äh, mida tuleb varjata. nii et äh, nii üht kui teistpidi mis puudutab komplekssust, siis Panama dokumendid ei olnud meie jaoks nüüd komplekssemad, sellepärast et seal oli nii palju infot. ja kuna infot oli palju, siis oli see osaliselt tegelikult lihtsam äh, töö uurida kui Luksemburgi lekete puhul. aga see konkreetseks minek äh, tõesti äh, Luksemburgi puhul oli lihtsam, et tegemist on maksuseaduste lünkadega, aga Panama puhul on tegemist palju mitmekülgsema probleemiga, sellepärast et paljud poliitikud on nüüdseks oma koha kaotanud. Nad astusid väga erinevatel põhjustel tagasi tihti oli see põhjus dokumentidest väljaspool ehk siis moraalne põhjus ja see on palju mitmetasandilisem probleem ja just sellepärast on ka see probleem nii suur, et kus me nüüd siis täpselt peaksime äh, tööga pihta hakkama, et nendele äridele lõpp teha. härra Kleriks? jah, olen nõus Juliaga. Luksemburgi lekked olid tõesti keerulisemad, ma ei tea, kas keegi tõesti luges neid äh, äh maksusoodustuse äh, Äh, maksusoodustuse pabereid, sest need olid tõesti väga nutikad skeemid paberitel selleks, et aru saada, et kuidas täpselt neid salajasi kokkuleppeid sõlmiti. Panama dokumentide puhul kasutades väga lihtsalt, lihtsaid põhimõtteid. ma ei taha radari vaateväljas olla, ma ei taha olla seotud selle pangakontoga või selle summaga teatud piirkonnast, nii et loon ettevõtte ja mind enam temaga seotud ei ole ja see on võimalik sellepärast, et kahekümne ühes liikmesriigis on see lubatud, see on väga lihtne aru saada. mis eesmärkidel seda kasutati, et kas oli pigem legaalne või illegaalne, ma tahaksin siin äh, Belgia rahapesuvastase töörühma kunagist juhti tsiteerida, sest tema ütles, et ta ei ole mitte kunagi kohtunud oma elus kellegagi, kes on offshore ettevõtte loonud selleks, et rohkem läbipaistvust tagada nii et tegemist on ikka pigem nii-öelda alampiiriga, nii et isegi kui sa kasutad seda legaalselt, kasutad sa seda selleks, et midagi varjata ja tõesti, vahel on ka legitiimseid põhjuseid varjata, tahad võib-olla äripartnerite eest midagi varjata, sest nad ei ole teatud äristrateegiatega nõus. see ei pruugi olla üldse illegaalne, sa võib-olla tahad varjata sellepärast, et sa lahutad ja ei taha oma tulevase eksabikaasaga seda vara jagada nii et äh, offshore-ettevõtete puhul on selge see, et soovitakse midagi varjata, kas siis legaalsetel või illegaalsetel põhjustel. aitäh, Belgia puhul meenuvad mulle ka ajaloolised põhjused, terve rida põhjusi. aga nüüd me anname sõna Anna Komešile Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. suur tänu. Mossack Fonseca on üks esimesi, kes selliseid ähm, varjatud struktuure juhib, aga tegemist on suure süsteemiga, kus on pangad, juristid ja nii edasi. kas te äh, ülejäänud kolme kategooriaga ka tegelete ja äh, kui me räägime maksuamnestiast, mida on Euroopa Liidus viimastel aastal antud, kas te ei arva, et tegemist on mingisuguse kindla mustriga, mis võimaldab rahapesuga tegeleda? maksupettusest saadud raha äh, on kriminaalne tulu, see on seotud ka äh, kuritegevusega. mulle tundub, et te, äh, meil on mingisugused selged mustrid. kaks tuhat viis, kaks tuhat kümme ja kaks tuhat kaksteist oli minu riikides antud äh, andme, äh, maksuamnestia ja Troika, Euroopa Liidu Troika täiesti kiitis selle kõik heaks kas me peaksime niimoodi tegutsema, kas te kiidate selle heaks? aitäh, väga raske küsimus ka ajakirjanike jaoks ja muidugi komisjonile ja liikmesriikidele peaksime selle küsimuse esitama. kes soovib vastata, vabatahtlikud esiritta? härra Strutsik, palun. ma võin ju üritada viimasele osale vastata, mis puudutab maksuamnestiaid Saksamaal oli meil reegel, et on võimalik karistusest pääseda, kui ise ennast Maksuametile üles annad. nüüd pärast seda, mida me Panama dokumentide puhul nägime ja ka kolleegid nägid, on tegemist teise sihtrühmaga. mina arvan, et kes loob ettevõtte, kes advokaadiga mm, ühendust võtab, pankuril laseb endale nõu anda, on tegelikult ka kaugemale läinud nii äh, vaeva kui ka kriminaalse jõu puhul. nii et ma tõesti arvan, et see puudutab pigem inimesi, kes äh, võib-olla esialgu lõid ainult äh, äh, konto Šveitsis, tavalise konto ja võib-olla ka mujal varjasid raha, mida nad, puhul nad ei tahtnud seda Maksuametile edasi saata. Julia Stein, palun kindlasti need, kes töötavad väga intensiivselt koos advokaadibüroodega, siis keegi ütles juba siin, et see kõik pole midagi uut. ei ole ka uut struktuurilt ja lekked võimaldavad meil mitte ainult asju väga konkreetselt käsitleda, vaid võimaldavad meil ka pöörata sellele tähelepanu Äh, sest tegemist on vajadusega selgitada välja, millised on tõelised õigusrikkumised, kelle puhul on tõepoolest üldse uurimine algatada. minu arvates, kui advokaadibürool on need andmed olemas, siis nad saavad sellest kujundada eduloo. ma arvan, et äh, järgmisele küsimusele püüame meie jätkuva töö käigus leida vastuse ja nüüd EPP eh, e Konstantse, palun. Euh, suur tänu, kõigepealt aitäh uurivatele ajakirjanikele, kes meie kutse vastu võtsid ja tulid siia ning pidasid väga huvitavaid ja valgustavaid ettekandeid. nüüd on võimalik mõista, kui suured on need süsteemid ja protsessid ja protseduurid, mis on loodud ärimaailmas äh, Ähm, mis võimaldab maksupettusi toime panna, rahapesuga tegeleda, me teame, et äh, pangad, klassikalised rahainstitutsioonid tegelevad sellega, aga mitte ainult, sellega on seotud mitmesugused vahendajad, juristid, advokaadibürood ja nii edasi ähm, mul on mitmeid küsimusi, sest äh, aga, aga väga palju on juba ka ära räägitud Euroopa Liidu õigustiku kohta, arutatud seda, mida võiks parendada seda on nüüd äh, juba laialt ka kolleegide poolt ja äh, külaliste poolt kajastatud, aga tahaksin veel äh, rääkida näiteks informaatoritest, kuigi ka nende kohta on juba päris palju ära öeldud. eesistuja, esimees ütles, et informaatoritel on väga oluline roll ühiskonnas, aga mida teha, mida teha, et neid toetada, mida võiks nagu ette panna selleks, et kaitsta tulevikus informaatoreid. suur aitäh! teemat oleme ka juba arutanud, kuid ma arvan, et äh, tundub, et äh, see on kõige esmase tähtsusega teema. härra Silman, palun. midagi erilist tegelikult lisada ei ole kõigepealt on asi selles, et seadusi tuleb, äh, äh, seadusi muuta nii, et neid karmistada, aga me ei tohi unustada läbipaistvust. ja see seondub informaatorite teemaga. kui meil oleks äh, Briti Neitsi saarte andmestikku, siis öö, seda me saavutasime ju ka ainult äh, tänu informaatorile, aga me peame tagama, et need informaatorid ei maanduks vanglas. kui äh, selline käitumine jätkub, siis saab olema äh, palju keerulisem neid avastada, näiteks kas või niisugust asja nagu kõik need Panama paberid. suur aitäh! kui me räägime Taanist, siis loomulikult öö, on selge see, et informaatorite teema tuleks uuesti lahti rullida. kui öö, täiendusi ei ole, siis on fraktsioonide kõnelejate nimekiri läbi. ma tahaksin tõlke paluda, et, et nad oleksid meie käsutuses veel maksimaalselt kümme minutit meil on avatud mikrofoni nimekirjas seitse kõnesoovijat. minut küsimuseks, maksimaalselt kolmkümmend sekundit, kui vähegi võimalik, vastuseks neid äh, sõnasoovijaid on seitse ma arvan, et rohkem me avatud mikrofonid sõnaga kellelegi enam anda ei saa. Bernd, palun, suur aitäh. minu küsimus on suunatud härra Zilmanile. kui ma teist õieti aru sain, siis tuleks keskenduda advokaatidele, õigusbüroodele. Te ütlesite, et need on äh, tõesti need lülid, mis selliseid tegevust võimaldavad kas te räägite eh, advokaatidest ja õigusbüroodes Šveitsis või Euroopa Liidus või väljaspool Euroopa Liitu ja mis on oluline koostööks pankade jaoks ja eh, millised seadusandlikud aktid Euroopa Liidus ja väljaspoolt seda ei hõlma sellist vahendustegevust advokaadibüroode ja äh, pankade vahel. kas me peaksime regulatsioone karmistama või süvendama? härra Silman, palun, suur aitäh, ma annan küsimuse teise osa pärast edasi, räägin ainuüksi Šveitsist. Šveitsis kehtib advokaatidele eneseregulatsioon see ei ole nii elukutseline järelevalve ja siin on terve rida musti auke, mis tänaseni on eh, seadusandlusega katmata, siin teebki võimalikuks koostöö niisuguste firmadega nagu Mossack Fonseca. kui me räägime advokaatidest eh, Saksamaal, eh, siis ma arvan, et kolleegid Saksamaal teavad täpselt, kuidas nendega seal lood on. lühidalt, palun tempokalt minu kogemus näitab, et Saksamaal ei ole advokaatide roll nii tase, niisugu-, tähtis, kui see on pankadel ja nüüd uue palun Vabadimaa siin, jah, minu kolleeg Hamburgeri, Hamburgi kolleegidele, et asja juurde tulla, me oleme siin väga palju musta pesu pesnud täna, aga me tegelikult teame seda kõike. ma olen ise ka Mosek Fonsecaga Äh, ettevõtteid loonud äh, katse käigus. nii et tahan nüüd teada seadusandluse kohta, kas te leiate, et selle uue äh, rahapesu direktiiviga, mis nüüd luuakse, on võimalik ikka veel neid ettevõtteid luua, isegi kui meil need avalikud nimekirjad on, et kas siis on tõesti ka need õiged inimesed seal kirjas, ma leian, et iga ettevõte peaks ise olema võimeline välja ütlema, et kes on kasusaaja ja teiseks äh, must nimekiri maksuparadiiside jaoks on ka ette nähtud ja ta, samamoodi ka riiulifirmad mängivad siin maksudest kõrvalehoidmisel väga tähtsat rolli, et äkki siis oleks ka USA vaja nimekirja panna ja peale see kahekümne viie protsendi määr, kas seda peaks alandama kümneni, sest siis ei ole meil sest siis meil oleks võib-olla ka võimalik äh, olukorda parandada. kes soovib vastata, proua Stein? kui ma hästi lühidalt peaksin vastama, siis esimesele küsimusele vastaks ei, teisele jah ja kolmandale ei. täiesti peaaegu perfektne vastus oli see, proua Stein. jah, me teeme sellest oma järeldused. peame tegema. proua Molis-Kotkaro, palun. aitäh, härra esimees, mul on väga hea meel, et Briti esindajana kes on äh, pühendunud maksudest kõrvalehoidmise vastasele võitlusele ja nüüd, kui me lahkume Euroopa Liidust, on meist äkki saamas isegi kõige suurem maksuparadiis maailmas. kui mina vaatasin Briti liikmena seda kõike, siis pool offshore'i ettevõtetest, mis on Briti Neitsi saartel, aga ka teistes äh, meie kunagistes kondine, meie kolooniates äh, on põhimõtteliselt Briti ettevõtted ja nad on väga tihedalt seotud ka City of Londoniga, nii et ma tahaksin nüüd teada, et kas teie arvate ka, et äh, britid on selle äritegevuse südames ja et kas tegemist, äh, et kas ma tõesti arvan, et tegemist on üleilmse äh, skeemiga, sellepärast et kõik tuli Mossack Fonsecast ja samamoodi läbipaistvus. Panama dokumentidega on meil võimalik Äh, leida nüüd need, kes olid selle taga, kas te leiate, et me peaksime ka Briti ülemere kolooniate jaoks mingi äh, seadusandluse välja töötama? aitäh, suur tänu selle küsimuse eest, mis puudutab tõesti neid äh, ülemere kolooniaid ja kõiki neid riiuli äh, firmasid. jah, võin kinnitada, et me oleme näinud väga palju offshore-ettevõtteid, mis on Briti Neitsi saartel, on tõesti põhjust arvata, et tegemist on kõige suurema osaga. nii et jah, sellele küsimusele ka sellepärast, et siin räägiti rahapesust ja sellega on väga suur risk, et äh, maksudest kõrvalehoitud raha pestakse City of Londoni kaudu, nii et äh, äh, kui britid seal hakkaksid korda looma ja tegevuse läbipaistvamaks muutaks, siis see kõik oleks ka meie huvides. aitäh, järgmisena Sirpa Piedikäinen, palun. aitäh. tahaksin toonitada informaatorite kaitset ja yes seda, et see tuleks võimalikult kiiresti otsustada, siis äh, turu väärkasutuse direktiivi kaudu ähm, sest tõesti väga raske on saada infot, kui ei ole korralike informaatorite kaitset. kas te võiksite meile anda rohkem informatsiooni selle kohta, mida te siiamaani olete teinud? ja rääkida ka sellest, kuidas need juhtumid võib-olla on omavahel seotud ja me peaksime siin tõesti keskenduma sellele, et äh, millal vaadatakse mööda Euroopa õigusest ja millistel puhkudel on äh, seadusi rikutud. ja kolmandaks, kas te näete siin ka ühenduslülisid poliitikutega, kes on võib-olla äh, Euroopa õigust äh, õõnestanud, eriti just maksu, äh, hoolsuskohustuse ja rahapesu puhul. ja viimane küsimus, need OECD äh, välja töötatud juhised PEPS ning automaatne infovahetus, et kas need on piisavad selleks, et probleemi lahendada? aitäh, kes soovib vastata? küsimusi on tegelikult juba osaliselt ka esitatud, proua Gnus? noh? ei. Ah. Well, the first question was, can you esimene küsimus oli, kas me saame anda rohkem informatsiooni, kas see oli küsimus? If we can give you the date, is, is that the question? või et kas me peame mingi tähtaja teile andma või mis oli see küsimus? saan aru, et ei saa meile anda üksikasjalikku infot, jah, dokumente ei saa. ma tahtsin võib-olla infot selle kohta, sest ilm-, võib-olla te ei ole kõike veel avaldanud, nii et te võiksite meile analüüsi edastada, kui meie oma tööd teeme, et me saaksime näha, kas see on kuidagi seotud poliitikutega või et kas tegemist on äh, siin tõesti ainult seaduste rikkumisega, et kas teil on võib-olla suuremat analüüsi selle kohta? vastus on, et äh, uurivate ajakirjanike konsortsium on tõesti väga palju andmeid oma kodulehel avaldanud äh,, andmed, mis tulevad siis Panama leketest äh, me otsustasime, et kõike üht-teist koma viit miljonit dokumenti ei ole võimalik avaldada äh, ja seda väga lihtsal põhjusel, sellepärast et me oleme ajakirjanikud ja meie ülesandeks on anda teada sellest, mis on avalikes äh, huvis, aga me ei taha siin valitsuste ruuporiteks muutuda ja teised parlamendid on ka meilt äh, infot nõudnud, nagu näiteks Belgia omaga me ütlesime ei sellele, siia me tõmbame punase joone kas Euroopa Liidu seadustest mindi mööda või neid rikuti? jällegi, ma kordan seda, mida ma ütlesin enne. kui seadust rikuti, siis äh, prokurör peaks sellega tegelema ja need inimesed süüdi mõistma tihti on see tõesti äh, väga raske, sellepärast et taksodest äh, mööda hiilimisel ja maksude mittemaksmise puhul on väga raske vahet teha, üks on aga legaalne, teine mitte. me oleme tõesti sadu artikleid kirjutanud, ma kutsuksin teid kõiki üles neid artikleid oma emakeeles lugema ja me oleme väga palju rääkinud ka ekspertidega kogu maailmas nendest küsimustest, nii et äkki te hakkaksite lihtsalt lugema kõiki neid artikleid, mida me oleme avaldanud. Ähm, nii. sellele küsimusele vastata lühidalt. Te ütlesite, tahaksite rohkem dokumente näha meil on poliit-, Soomes tegemist eh, teie partei rahandusministri survega. ja maksuametid tunnistasid, et nad äh, siiski pidevalt tunnetavad poliitilist survet, suur aitäh, proua Knus! ja andke andeks, vaatame kella fra i nomi pubblicati dal settimanale L'Espresso härra Borgetso, aitäh, härra esimees, Espresso ajakirjas kirjutati sellest ka, seal oli Nicosia suur äh, maffiaboss, äh, kes on ilmselgelt ka ettevõtja ja ta, see tegelikult äh, tõstatab ka küsimusi uuringute ja uurimiste kohta. meil on vaja siin teha suuremaid samme Itaalia on küll neid teinud, aga ka Euroopa Parlament peab rohkem ära tegema, on selgelt välja öeldud, et tegemist on rahvusvahelise narkokaubandusega ja kasutatakse pankasid ja võlausaldajate ühinguid. mida teie kavatsete teha selleks, et pangade ja võlausaldajate ühingute ning narkootikumide ühenduslülid välja tuua? näiteks äkki meil oleks vaja kontrollida ka antimaffia registrit Itaalias. kes vastab sellele? ma ei oska nüüd Itaalia kolleegide nimel vastata, aga arvatavasti nad tegid seda, nagu tegime meie, et nad süstemaatiliselt otsisid nimesid Panama dokumentides ja ma arvan, et siis võib-olla süüdimõistetuid ja kahtlusaluseid on võimalik leida, et itaallased on seal ka kindlasti sees. aga tõesti, vastates nüüd ka eelmisele küsimusele, me ei ole kõike näinud, leidnud veel sellest materjalist, et kui ikka hakata Äh, otsima sealt, seda on liiga palju, et üks inimene seda saaks oma eluajal teha, aga iga kord, kui hakata kuskilt lugema, siis leiab sealt erinevaid juhtumeid äh, teatud isikute lähe, lähedasi ja nii edasi, ma olen täiesti veendunud, et itaallased on ka sinna kaasatud. aitäh, härra McCarthy, palun. kuue. Um, suur aitäh ma soovin Prognosile ja tema organisatsioonile äh, eh, igati jõudu, et nad saaksid oma vabadusi kaitsta. aga mulle tundub, et Maksuamet ei ole üldse midagi teinud selleks, et sarnast informatsiooni kätte saada, nagu teie avaldasite. me teame, et Mossack Fonseca ja, ja need, kes tema, eh, tema teeneid kasutavad, neid peetakse mõnedes riikides ühiskonna alustaladeks ja tegelikult on nad segatud maksupettustesse, rahapesusse ja seetõttu tahtsin küsida ajakirjanikelt, kuidas seda informatsiooni, mis teie käsutuses on, kasutada, et see jõuaks maksuametiteni, samas kaitstes teie ajakirjandusvabadust ja et need patused, äh, kes päevavalgele toodi, lõpuks ka makse maksaksid. suur aitäh! ja nüüd proua Kruus, teie vastus sellele avaldusele? I mean all the, the kõik see, äh, äh, mida me oleme avaldanud, on tõesti Maksuametite jaoks väga huvitav. Need offshore andmed on, on täiesti kättesaadavad John Doe äh, oma äh, avalduses, ametlikus avalduses ütles ka, et ta on valmis maksuametitega koostööd tegema ja seda ma muidugi ei tea, kuidas tema seda teeb, aga see on oluline. aitäh. Nüüsen Alde, viimane küsimus. Uh, having... suur aitäh ajakirjanikele, äh, suur tänu selle elava diskussiooni eest me peame ju rääkima ka õiguskaitsest seoses nende küsimustega. pankadel on kohustus kahtlastest tehingutest teatada. see on väga raske kohustus, sest, sest see eeldab retrospektiivset kontrolli. kas teil on olnud äh, tõendeid selle kohta, et sellistest tehingutest teada ei antud kuigi tegemist oli korruptsiooni või rahapesuga. seega aitäh, kes tahaks lõppkokkuvõttes viimasena sõna võtta? proua Knus. jah, mina vastan ka lihtsalt jah. jah, selliseid juhtumeid on küll ja küll, eriti kahtlased, kahtlaste tehingute puhul British Virgin Islandilt või Briti Neitsi saartelt on selliseid juhtumeid, kus offshore firmad müüdi äh, kellelegi, kes oli süüdi mõistetud äh, pedofiilias ja osales äh, pedofiilia grupis isegi, seega selliseid asju on juhtunud ja tõesti, ehk saite vastuse. kõneleja mikrofon, palun ma tahaksin teid kõiki südames tänada, kõiki, kes täna lõpuni vastu pidasid, iseäranis ajakirjanikke tahaks tänada, kahjuks härra Obermeieriga see Skype'i ühendus välja ei tulnud, võib-olla meil õnnestub ta kunagi siia kohale kutsuda füüsiliselt. tänan kõiki kolleege. meie jaoks oli see väga oluline kohtumine, me saime ülevaate, milline on olukord, mida teha on hädavajalik ja me saime väga palju uusi mõtteid. see algus on meile heaks abiks tulevases töös. tänan tõlke, sekretäriaati koosoleku ettevalmistamise eest ja ma rõhutan, et komisjoni esimees ja kaks öö, äh, kaasraportööri Äh, liiguvad nüüd korruse võrra alla, et esitada ajakirjanikele neid küsimusi, mida nad veel küsida ei saanud, tänan.